Bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. kallid kolleegid, tere tulemast kõigile. hakkame koosolekuga pihta. Te võite nüüd istet võtta. aga palun tehke seda rahulikult, et me saaksime tööga pihta hakata. We got an interesting joint meeting meil on plaanis äh, ühine koosolek, äärmiselt huvile koosolek, kohal on äh, kodanikuvabaduste komisjon ja TRO, TRO komisjon ja pärast seda, kui me oleme päevakorra vastu võtnud, hakkab see pihta, see koosolek inimõiguste allkomisjoniga. niisiis äh, päevakorra kinnitamine, juhataja teadaanded. päevakord on teie päevakorraprojekt on teil silme ees, vastuväiteid paistab, et ei ole. sellisel juhul on see vastu võetud. ja ma arvan, et äh, koordinaatorite tagasiside kuuenda novembri koosolek, äh, sellega tegeleme järgmisel kodaniku vabaduste komisjoni koosolekul ähm, kahekümne viiendal novembril Strasbourgist. Strasbourgis toimub mul, meil jälle täiskogu ajal ähm, libe koosolek. nii, see on siis vastu võetud, meil on kõik keeled peale keeli malta ja läti keele ning läheme nüüd edasi oma koosolekuga, esimene päevakorrapunkt, sisuline punkt. meil on ühine arutelu ja inimõiguste allkomisjoni Liibüaga ning äh, Magribi riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooniga. olukord Liibüas on meile kõigile tuttav, see valmistab meile tõsist muret. ja selle olukorraga me tahame tegeleda, kõigepealt äh, tuleb meie ette naabruspoliitika äh, peadirektoraadi esindaja ja proua Kristiin Rau Euroopa välisteenistusest. see ühine koosolek, ühisarutelu koos inimõiguste allkomisjoniga äh, ja me tervitame siin äh, proua Maria Reenat ja härra Kotsolinat, äh, kes on Maagribi riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni esimees. härra Kotsolina, kus te olete? härra Kotsolina tuleb äh, hiljem siia poodiumile. aga meil on kaks arutelu paneeli, kõigepealt migrantide olukord Liibüas, võttes arvesse riigis valitsevat üldist olukorda. ja siis teine arutelu äh, puudutab äh, sisserändajate olukorda kinnipidamiskeskustes Liibüas ning Liibüa rannikuvalve poolt tagasi saadetud äh, rändajate olukord ning võimalikud lahendused. ja meil on kohal erinevate organisatsioonide Äh, ÜRO pagulaste ameti, Rahvusvahelise Migratsiooniameti, piirideta arstide esindajad. aga kõigepealt, enne kui me aruteluga pihta hakkame, annan sõna meie kaasjuhatajale, proua Maria Areenale ja kui härra Kotselino läheneb õigeaegselt poodiumile, siis ütleb ka tema paar sõna, aga kui ta ei jõua kohale, siis hakkame aruteluga pihta. proua Maria Areena, kõigepealt suur tänu libekomisjonile, kes kutsus meid äh, inimõiguste allkomisjoni sellele arvamuste vahetusele. väga oluline on see, et me saaksime neid häid koostöötavasid jätkata Kodanikuvabaduste komisjoni ja inimõiguste allkomisjoni vahel. eelmisel ametiajal töötasime käsikäes, kui asi puudutas äh, ÜRO äh, pakte ja tegime ka teistega koostööd ja samal moel saame rändeküsimusega tegeleda ka nüüd, see on parem ja ma arvan, et see järelevalve, demokraatliku järelevalve ja kontrolli äh, teostamine on sellisel muhul tõhusam selliste tähtsate küsimuste puhul. Äh, Genfis tullakse kokku õige pea äh, selleks, et pagulaste pakti hinnata ja, ja Marrakechi puhul samuti kohtusime meie. tahaksin öelda, et üheks prioriteediks selles kontekstis on äh, selline kõikehõlmav lähenemine Ähm, kus lähtutakse ennekõike õigustest. õigused, inimväärikuse austamine, äh, õigus äh, äh, turvalisusele mitte tagasisaatmisele, õigus varjupaiga taotlusele, õigus meditsiinilisele ravile ja nii edasi ja nii edasi. kõik inimesed, kes on rändetee ette võtnud, ükskõik millised on põhjused, miks nad seda tegid oh,, kõikidel nendel inimestel on siiski õigused. seda tuleb arvesse võtta ja ka siis, kui me vaatame, millises eba äh, õiglasesse olukorda, vastuvõetamasse olukorda on sattunud äh, migrandid äh, Liibüas. meie alakomisjoni delegatsioon kohtus selle aasta märtsis vastavate esindajatega ja võib öelda, et tegemist on lausa põrguga ja igasuguste õigusteta olukorraga seitsmendal märtsil kaks tuhat kuusteist humanitaarorganisatsioonid ei saanud enam juurdepääsu äh, sellele piirkonnale, eriti Metsan Sans Frontières ja nüüd on viimane aeg praegust olukorda hinnata. ränne on keeruline fenomen ja institutsioonid ei peaks keskenduma mitte ainult äh, sisserändajate tulekule, vaid peaksime pöörama tähelepanu ka sellele, milline on olukord päritoluriikides, milline on olukord äh, transiidiriikides, käisin Ruandas kaks päeva tagasi. Rwanda on üks nendest riikidest, määrust, mis on valmis vastu võtma viissada äh, sisserändajad, kes praegu on äh, Liibüas äh, ning Rwanda on valmis neid vastu võtma. Rwanda on samuti riik, millega me peame tegema koostööd seoses rändajate vastuvõtu küsimustega, kui asi puudutab Liibüa paiknevat rahvast. samuti on oluline teha lõuna, partnerlus, arendada partnerlussuhteid Vahemere lõuna partneritega parlamentaarsel tasandil. Äh, ränne on täis erinevaid ohte ja need ohud võivad veelgi suureneda. ma loodan, et tänase päeva jooksul saame teha mõned praktilised järeldused kõikide institutsioonide jaoks. me teame, et parlament on oma töö ära teinud, ootame, et komisjon ja nõukogu samuti seda teeksid. siis saame mitmel rindel edasi minna poliitilisel, diplomaatilisel, humanitaarsel ning julgeolekualasel rindel, selleks et lahendada keerulisi küsimusi väga keerulises valdkonnas, mida kindlasti endast kujutab ränne. aitäh, Marina! sellises äh, olukorras jah, me peaksime rääkima äh, kaks ja pool tundi sellest teemast kuni kella üheteist kolmekümneni, meil on kaks arutelupaneeli iga asi omal ajal muidugi, aga tuletan teile meelde, et kõik meie tänased esinejad esimesel paneelil eh, käigus räägivad vähemalt kümme minut-, maksimaalselt kümme minutit, seejärel toimub arutelu, tavaliselt alustame koordinaatoritega ja siis saavad sõna teised liikmed, kes selle teema vastu huvi tunnevad, tõstes oma kaardid või andes käega märku, et me saaksime ähm, mõtteid kirja panna ja siis pärast seda algab järgmine arutelupaneel, aga esimene paneel kõigepealt äh, härra Popovski, peadirektor Adnier, peadirek-, asepeadirektor härra Popovski, teil on kümme minutit enne seda, kui proua Kraus saab sõna, siis saab sõna proua Kraus ja jälle koordinaatorid ja siis avatud arutelu. palun, härra Popovski. suur tänu, esimees, suur tänu selle kutse eest olukord Liibüas on endiselt kriitiline, nagu me kõik teame. ja olukord muutus isegi hullemaks pärast seda, kui toimusid kokkupõrked aprillikuus Liibüa rahva ja migrantide vahel, kes on sinna riiki toppama jäänud. ja kolmsada tuhat on neid tohutult migrante, väga palju on ka muidugi riigisiseseid ümberasustatud inimesi viimase kahe nädala jooksul on kokkupõrkeid olnud veel rohkem, eriti lõuna pool Tripolist. diplomaatilised pingutused ähm, ei ole suutnud relvarahu täielikult tagada. tekkimas on humanitaarne katastroof ja meie peamiseks väljakutseks, meie peamiseks ülesandeks on leida olukorrale poliitiline lahendus. see on igasuguse kestliku lahenduse eeltingimus, meie toetame täielikult ÜRO pingutusi poliitilisele protsessile taas hoogu sisse puhuda ja paljud Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad sedasama. loomulikult tunneme äärmiselt suurt muret selle pärast, et inimõigusi rikutakse ja migrantide olukord ning elutingimused on ebainimlikud, iseäranis need nelisada, äh, neli tuhat nelisada, kes on kinnipidamiskeskustes. ja Euroopa Liidu projekte viiakse läbi koos rahvusvaheliste äh, vabaühendustega, kes koha peal äh, kirjeldavad, koha peal tegutsevad. me teame, et olukord on keeruline, aga usume sellegipoolest, et äh, olukord oleks veelgi hullem, kui me ei pakuks toetust, kui me ei toetaks kõige haavatavamaid sisserändajaid ning me hoiame olukorra arengul väga tähelepanelikult silma peal ning huulime, kuidas on võimalik nende kõige haavatamata, haavatavamate eest kõige paremini hoolt kanda. meie tegevus on üüratu ulatus, aga pakume üheksakümne kaheksa miljoni ulatuses kahepoolset abi, siis kolmsada kuuskümmend seitse miljonit äh, oleme kasutanud Euroopa Liidu erakorralise äh, Aafrika abi raames äh, kokku üle neljasaja äh, kuuekümne miljoni euro oleme eraldanud Liibüale tõesti tohutud summad. peaaegu pooled nendest vahenditest Euroopa Liidu Aafrika ja Põhja-Aafrika usaldusfondi raamest umbes sada kuuskümmend miljonit läheb kaitseotstarbeks selleks, et kanda hoolt naiste, laste, saatjate alaealiste, äh, seksuaalvägivalla ohvrite, inimkullerluse ohvrite eest, kes on haavatavamad inimrühmad. koos meie partneritega oleme oma tegevused üles kujutanud, üles kujundanud nii, et pakkuda otseabi, psühholoogilist abi. ma olen kindel, et te teate, et oleme loonud kolmepoolse töörühma ÜRO ja Aafrika Liiduga mille eesmärgiks on peamiselt kanda hoolt kaitse ülesannete eest oleme üle viie tuhande inimese, kes vajasid rahvusvahelist abi, suutnud ÜRO pagulaste ameti abil evakueerida. oleme koos Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooniga korraldanud vabatahtlikku tagasisaatmist umbes viiekümne tuhande migrandi puhul, kes on tagasi pöördunud oma päritoluriikidesse, kavatseme selle kallal edasi tööd teha detsembrikuus, kui meie operatiivkomisjon kokku tuleb, siis eh, esitab Aafrika Euroopa Liidu usaldusfond uusi mõtteid, uusi ideid, eh, mida edasi teha ning eh, komisjon kinnitab kõik ettepanekud kõrge esindaja Mogherini ning volinik Avramopoulos on kinnitanud, et ka Euroopa Liidu liikmesriigid peavad pingutama enam, et tegeleda otsese humanitaarevakueerimisega ning äh, Nigerist nii nii Nigerisse ning Ruandasse ümberasustamisega tuleb samuti tegeleda kiirmehhanismi kaudu, mida toetab Euroopa Liit vastasel korral süsteem põhimõtteliselt satub tupikseisu. hoolimata sellest, et me oleme kaitserindel tegutsenud aktiivselt, oleme me toetanud ka äh, sise, äh, riigisiseselt ümber asustatud riikeid, pakkudes neile äh, tervishoiuabi ja mittetoiduabi, teinud koostööd ÜRO pagulaste ametiga ja UNICEF-i kaudu pakume ka lastekaitseteenuseid ning haridust peaaegu kümnele tuhandele riigisisesele konfliktipiirkonnast kolinud lapsele, kes elavad ajutises eluasemes Tripolis. me tunneme muret selle pärast, kuidas vastupidavust suurendada nii migrantide puhul kui ka võõrustaja kogukondade puhul. oleme viinud ellu projekte selleks, et parandada kohaliku kogukonna igapäevaelu umbes viiskümmend kohalikku omavalitsust on äh, meie tegevuse ulatuses, tegeleme haiglate väljaehitamisega, pakume vett, elektrit, selleks et kohaliku kogukonna vastupidavust suurendada. üle ühe koma seitsme miljoni inimese on saanud parema juurdepääsu põhiteenustele ning me pakume abi ka no noortele ettevõtjatele ja pakume kutsekoolitusprogramme. siis samuti koostöö päästeteenistustega ning võitlus äh, organiseeritud kuritegevuse ja inim-, inimeste üle piiri toimetamise vastu inimkullerluse vastu on äh, endiselt meie prioriteedid, meie koolitusalased pingutused ei keskendu mitte ainult päästeoperatsioonidele, vaid äh, me mõtleme ka sellele, kuidas inimkullerluse vastu võidelda nii maal kui ka merel me endiselt kutsume üles Liibua mehhanism, Liibua valitsusi mehhanisme parandama, et äh, migrantide olukorda parandada ning äh, kutsume üles äh, registreerimissüsteemi sisse viima pardalt tuleku piirkondadesse, pahatihti on paraku olukord selline, et inimesed päästetakse, nad tuuakse maale ja siis algab nõiaring. nii et äh, see on meie peamine prioriteet, aga mingisuguseid lubadusi on Liibüa ametivõimudelt raske välja pigistada, sellepärast et kogu territoorium nende oma riigis ei ole nende kontrolli all. töötame siis kaitse, kogukonna ülesehitamise, stabiliseerimise ning piiride halduse valdkonnas ning tahame praegust suvalist kinnipidamissüsteemi lõpetada. tahame pakkuda nendele migrantidele, kes tahavad kodu, koju tagasi pöörduda, seda võimalust, me tahame luua turva Äh, turvalisi kanaleid rahvusvahelise kaitse taotlemiseks. ja Liibüa ametivõinud äh, tervitas, teadsid suvel, et tahavad mõned kinnipidamiskeskused äh, kinni panna, see on väga tervitatav, aga sugugi mitte probleemitu. pärast juuli kinnipidamiskeskuse pommitamist on tuhanded inimesed tulnud pagulaste keskusesse ning ka, ka transiiditurvatsooni mis ei olnud loodud selliseks erakorraliseks olukorraks ning ähm, selle võimekus on tõsiselt proovi alla pandud. me hoiame olukorral väga tähelepanelikult äh, silma peal läbi Euroopa Liidu delegatsiooni äh, Tunises. Äh, meil ei ole tegelikult koha peale juurdepääsu, sellepärast et julgeolekuolukord on nii murettekitav, aitäh! no. aitäh, et ajast kinni pidasite. ja nüüd proua Grau, kes esindab Euroopa Välisteenistust, teil on sõna, palun. All right um,, thank you very much, I will also. suur aitäh, ka mina üritan loomulikult ajast kinni pidada nagu härra Popovski juba vihjas, siis olukord Liibüas on endiselt väga keeruline ja mitmetahuline pikaajalise lahenduse leidmine äh, Liibüa valitsemissüsteemile on meie jaoks endiselt äh, oluline, et äh, me leiaksime lahenduse Liibüa kriisile. ja sellel oleks ka positiivne mõju kõikidele migrantidele, kes praegu seal viibivad. meie poolt on varasemast olulisem leida pikaajaline lahendus sellele kriisile, millest te kõik Äh, olete teadlikud, mis äh, ka seda piirkonda muudab ebastabiilsemaks. me jätkame tööd kõigi nende aspektidega, mõningatest elementidest härra Popovski juba rääkis. lisaks olukorra parandamisele äh, migrantide jaoks Liibüas oleme suunanud äh, enam kui sada miljonit eurot näiteks valitsus, tervise, haridus ja noortesektorisse äh, ning vahendus- ja stabiliseerimistegevustesse. ning loomulikult te teate, et alates konflikti algusest on humanitaarabi Liibüas ka oluliselt suurendatud. meie suutlikkust koha peal abi pakkuda on konflikt äh, piiranud, valitsusel on piiratud kontroll ning äh, neil on piiratud äh, suutlikkus tagada julgeolek riigis ning see on ka oluliselt takistanud avalike teen-, teenuste pakkumist. nagu härra Popolski mainis, on meil hulk äh, sisemiselt ümber asustatud inimesi, meil on, meie hinnangul on kuuskümmend viis tuhat äh, migranti, kellest äh, kolm tuhat viibivad kinnipidamiskeskustes väga kohutavates tingimustes. migrantide ja põgenike olukord Liibüas on väga murettekitav ning de jure pommitamine, mis tõi kaasa äh, migrantide äh, surma, näitab, kui haavatavad on migrandid ja põgenikud Liibüas. oleme probleemi põhjustega üritanud mitmel viisil äh, toime tulla, üritanud kaitsta kõige haavatavamaid migrante inimsmugeldamise ja inimkaubanduse eest me keskendume Liibüa rahvastiku ja põgenike olukorra parandamisele ning olukorra stabiilsemaks muutmisele. oleme kolmepoolsete läbirääkimiste käigus üritanud intensiivsemaks äh, muuta seda tööd, mille abil kaitsta põgenikke ja migrante. see koostöö on loonud uue paradigma, äh, sest meil on jagatud vastutus ÜRO, Euroopa Liidu ja äh, Aafrika Ühenduse vahel, kes kõik jagavad omavahel kohustusi ning nagu härra Popovski mainis, on meil ka töörühm, mille abil said viis tuhat migranti äh, naasta oma kodumaale Aafrika Ühenduse riikidesse äh, ning enam kui viis tuhat migranti evakueeriti äh, ÜRO poolt. rändeorganisatsioon ning ÜRO pagulaste volinik on praegu kohapeal tegutsemas me oleme loonud Rwandas lisaks Nigeri äh, vahendile samuti vahendi ning see on nende kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuseks. aga veelgi enam on vaja ära teha. Äh, me peame suurendama ümberasustamise, ümberasustatud inimeste hulka. Euroopa Liidu liikmesriikidele on saadetud pöördumine, et nad äh, aitaksid kaasa humanitaarevakuatsioonile Liibüast ning äh, ümberasustamisele äh, Aafrika riikides. me oleme täiendanud ka äh, tegevusi seoses kinnipidamiskeskustega. meil on kaasatud Euroopa Liidu liikmesriigid ning vabaühendused, kes tegutsevad Liibüas ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet pärast suure pommitamist on need osapooled üritanud leida lahendusi ning pakkuda abi nendele põgenikele. praegu üritatakse luua alternatiivi olemasolevatele kinnipidamiskeskuste süsteemidele, sealhulgas ka varjupaikasid. kuid selles osas on vaja veel kiireloomulist tööd ära teha ma tahaksin rääkida ka sellest, mida me oleme teinud inimkaubanduse ja inimsmugeldamise vastu võitlemiseks operatsioon Sofia on olnud aastate jooksul väga oluline ning see on oluliselt panustanud äh, merejulgeoleku tagamisse äh, Vahemere keskosas. alates selle operatsiooni algusest kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on selle abil päästetud äh, nelikümmend viis tuhat inimest merehädast ning nad on päästetud inimsmugeldajate küüsist ning me oleme koolitanud ka Liibüa rannikuvalvet selle programmi raames me aitame endiselt Liibüa äh, võime äh, tug-, selleks, et nad saaksid tugevdada äh, kriminaalõigust ning õiguskaitsesüsteemi. me tahame takistada organiseeritud rühmituste tegevust inimsmugeldamisel Äh, kõikide nende tegevuste kaudu äh, oleks vaja saavutada rohkemat, aga meil on väga keeruline olukord, poliitiline olukord selles riigis. me oleme palju saavutanud ka tänu oma partnerite aktiivsele tegevusele koha peal, aga sellest ei piisa. me peame suurendama jõupingutusi, et migrantide olukord paraneks jätkuvalt on väljakutseks pikaajalise lahenduse loomine Liibüas migrantide ja põgenike jaoks ning jätkusuutliku äh, migrantide süsteemi loomine, mis oleks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. me jätkame äh, koos partneritega äh, nende pikaajaliste eesmärkide poole püüdlemist. ning kindlasti on see ka kõrge esindaja tegevuskava, tegevuskavas väga olulisel kohal. Round for coordinators after nüüd on koordinaatorite kord, oleme kuulanud äh, väga õi-, õigeaegsed ettekanded ära, alustame kõigepealt libekoordinaatorite küsimustega ning siis saab Inimõiguste Allkomisjoni koordinaatorid sõna. alustame nüüd libe komisjoniga ning esimesena saab Rahvapartei nimel sõna härra Kosta. kas on see nii? Ah, yes. No, I, excuse me. I, I, I, no, no, excuse me, excuse me. Yes, yes, yes. I, excuse me. Yes, yes. I got, I got a, a list here, but it's. Uh, jah, mul on siin nimekiri, aga see nimekiri on nende kohta, kes on soovinud sõna, seega esimesena saab sõna siiski proua Metsola EPP-st, aga teda ei ole siin. aga sotsiaaldemokraatide nimel siis proua Sipel aitäh, esimees, aitäh ettekannete eest! ma arvan, et me oleme kõik nõus, et Liibüa on endiselt äh, riigina läbi kukkunud, aga samas nad üritavad parandada olukorda nii Liibüa kodanike kui ka migrantide jaoks. sellegipoolest, olles kuulnud äh, kõikidest nendest keerulistest olukordadest, kas te olete nõus, et ei ole hea mõte viia migrandid tagasi Liibüasse Liibüa rannikuvalve abiga? kas te olete nõus ka sellega, et meil ei ole mingisugust ettekujutust sellest, mis saab nendest inimestest, keda me sunnime Liibüasse tagasi pöörduma, kui nad on rannikule tagasi jõudnud? kui te sellega nõus aga ei ole, siis kas teil on konkreetseid näiteid selle kohta või kuidas komisjon, Frontex ja kes iganes kontrollivad Äh, seda, mis täpselt juhtub nende inimestega, kes sunnitakse Liibüasse tagasi pöördu-, pöörduma, kuhu nad viiakse ja kui teil seda informatsiooni jagada ei saa, siis kas te olete nõus, et me peaksime peatama inimeste tagasiviimise Liibüasse, aitäh no.! aitäh ja nüüd Renew fraktsiooni nimel proua Sofi Intvelt. aitäh, esimees! aitäh ka komisjonile ja välisteenistusele nende sõnavõttude eest. kuulasin härra Popovski juttu, kes rääkis keerukast humanitaarkatastroofist. ning selle taustal kordaksin kolleegi Birgit Sippeli küsimust. kui me räägime keerukast humanitaarkatastroofist, siis miks me arvame, et on hea mõte inimesed sinna tagasi saata? Itaalia vastu on algatatud kohtuasi inimõiguste organisatsioonide poolt ning üks nende argumentidest on see, et keegi Saksa saatkonnast kirjeldas olukorda äh, kinnipidamiskeskustes äh, kui koonduslaagreid. isegi kui me saadame sinna raha olukorra parandamiseks, siis meil ei ole võimalik parandada olukorda koonduslaagrites, need tuleks üldse sulgeda. ja ma tahaksin teilt mõlemalt kuulda, mida on ära tehtud Äh, kinnipidamise peatamiseks. mida on tehtud nende laagrite kinnipanemiseks? mõned laagrid on äh, kinni pandud äh, ametivõimude poolt või mida iganes te nende kohta ütlete. aga kas need inimesed on nüüd vabad, mida on tehtud? aga kuidas on inimestega Nigeris? sest siin tulevad mängu liikmesriigid. et kui palju liikmesriigid ümberasustamise kaudu võtavad neid põgenikke vastu. mida nad on lubanud äh, ja kui palju on liikmesriigid nüüd ümberpaigutuse korras inimesi vastu võtnud, andke meile kohe konkreetseid numbreid. ja siis äh, rääkisime me siin ka inimkaubanduse lõpetamisest, aga minule tundub, et tegemist on inimkaubitsejate paradiisiga seal. nii et äh, kas see on teie arvates siis edu? aitäh, proua Strik, palun järgmisena roheliste nimel. aitäh mõlemale kõnelejale ettekannete eest. meil on väga palju infot olukorra kohta Liibüas ja ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, et olukord on õudne. nüüd eile öö, esitleti rahvusvahelist raportit olukorra kohta Liibüas ja täiesti šokeeriv on see, et mitte mingit öö, Äh, institutsioonile, mis vastutaks, äh, olukord on täiesti karistamatu <clears throat> ja pagulastel ei ole mitte kellegi poole pöörduda, nii et tõesti, ma arvan, et äh, kas Inimõiguste Nõukogu või ICC kaudu oleks vaja nüüd tõesti keegi vastutama panna. miks Euroopa Liit ei investeeri rohkem ka näiteks Liibüa rannikuvalvesse ja miks me ei seo toetustingimustega? ning samamoodi miks me laseme Liibüa rannavalvel pagulasi tagasi Liibüasse viia. kas see peaks ka olema seotud tingimustega, mis tingimustes elavad need pagulased seal kohapeal? ja samamoodi tuleb tegeleda ka nendega, kes elavad väljaspool vastuvõtukeskusi. Liibüa ei ole turvaline riik, nii et ähm, kas me ei peaks äh, rannikuvalvele andma äh, lõpetama, vabandust, äh, abi andmist niikaua, kuni nad lihtsalt äh, viivad inimesed tagasi veel mõned küsimused, millised keskused on siiamaani suletud? siin on räägitud ka alternatiividest äh, kinnipidamiskeskustele, aga millised siis äh, välisteenistuse komisjoni silmes oleksid võimalikud lahendused, arvestades olukorraga kohapeal ja mida saab komisjon teha selleks, et Ruandast, Nigeeriast ega mujalt oleks võimalik inimesi ümber asustada? me kuulsime, et et äh, Sofia operatsiooni puhal, puhul äh, on neil võimalik ainult äh, online chatide kaudu ja telefoni teel infot saada, aga see ei saa küll olla järelevalve, nii et mida oleks võimalik teha selleks, et järelevalvet parandada ja seda läbipaistvamaks muuta ka ülejäänud maailma jaoks. aitäh, ID fraktsioon järgmisena. Anna-Liisa Tardino, ma ei näe küll teda Anneliisa Tardino ütleb, et siin ma istun. ja palun, teil on sõna. aitäh, esimees, aitäh ettekandjatele. ma arvan, et kõik see, mida Euroopa Liit on väitnud, et on teinud, sellest ei piisa meil on erinevad ideoloogiad, aga me oleme ühel nõul selles osas, et migratsiooniprobleemi ei ole lahendatud, me ei ole suutnud migratsioonivoogusid hallata. nüüd räägitakse keskustest Liibüas, mida nimetatakse kinnipidamiskeskusteks. meie oleme esimesed, kes leiavad, et inimõigusi tuleb kaitsta, aga teiselt poolt tuleb tunnistada, et merepäästeoperatsioonid Vahemerel ei saa olla lahenduseks me ei saa jätkata vanamoodi ja lubada meie mandri eh, pagulastega ülevalamist. meie eh, valijad on ka seda väga selgelt öelnud. me tahame, et leitaks lahendusi. me kuulsime kõikidelt külalistelt, kes me täna oleme siia kutsunud, milline on olukord ja millised on probleemid. see kõik oli juba enne teada ning siiamaani ei ole meil ole, ei ole olnud meil ühtegi projekti ega mõtet, kuidas seda probleemi lahendada. me nõuame, et olukorda Liibüas stabiliseeritaks ja Liibüa on tõesti ühe suure mandri ääreala, Aafrika ääreala ja me peame leidma stabiilseid lahendusi selle probleemi lahenduseks. aitäh, järgmisena ECR ja kolleeg Procaccini, palun aitäh! kõigepealt meenutaksin teile, kuidas kõik alguse sai. see unustatakse tihti ära. tegemist oli alguses ühepoolse sõjaväelise operatsiooniga Liibüas, selle taga oli Prantsusmaa. ilma, et oleks mingeidki arutelusid selle üle peetud, näiteks Euroopa Parlamendis või ka mujal. ja see on ka tegelikult tõend selle kohta, kuidas Euroopa Liit ei ole võimeline ühel keelel rääkima sellistes tähtsates küsimustes nagu välispoliitika. see, mis pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat juhtus, me nägime ju, mis olid selle kõi-, eh, operatsiooni tagajärjed, see tõi endaga kaasa humanitaarkatastroofi, mida näevad nüüd absoluutselt kõik. Liibüas peab Euroopa Liit nüüd lõpetama oma äh, mitte järjekindla töö ja me peame küsima, kas meie sekkumine Liibüasse on legitiimne või mitte. kui on legitiimne, siis peaks ka Liibüa rannavalve töö olema legitiimne ja siis ei saa Euroopa Liit seal lihtsalt mingeid koridore sisse viia või äh, teatud organisatsioonidega siis mitte suhtlema. sama kehtib ka vastuvõtukeskuste kohta. jah, hästi, mis puudutab äh, humanitaartingimusi vastuvõtukeskustes, siis tõesti olen nõus, need on jubedad, aga kui me ütleme, et Liibüa valitsus on legitiimne, tema tegevus on legitiimne, siis peab Euroopa Liit ka olema paremini esindatud Liibüas oma organisatsioonidega, ametlike organisatsioonidega, nendes vastuvõtukeskustes. me ei tohi oma välispoliitikat äh, lihtsalt oma, me ei tohi oma välispoliitikast lihtsalt lahti öelda nii et mis oleks siis teie arvates lahendus? Euroopa Liit äh, võitleb pigem äh, vähetähtsate probleemidega selle asemel, et äh, tegutseda ühe plokina. me oleme lõhestunud ja ei ole võimelised lahendusi leidma, selliseid, millega kõik ka tõesti nõustuksid. aitäh! ja nüüd kuue fraktsiooni esindaja Claire Daly. aitäh. minu jaoks on see šokeeriv, mida esindajad ütlesid ja see, mida Euroopa Liit koha peal teeb. me teame, et olukord Liibüas on tõesti väga õudne ja me oleme siin kuulnud, et jah, te muretsete vägivalla pärast ja inimõiguste rikkumise pärast kinnipidamiskeskuses. aga te teate väga hästi, et Euroopa Liit on põhiline äh, pagulaste tagasisaatja. Euroopa Liit on äh, see, mis peatab äh, laevasid ja laseb Liibüa rannavalvel inimesi tagasi viia inimkaubitsejate kätte ja orjapidajate kätte. see on täiesti silmakirjalik ja kakskeelne ja ausalt öeldes mul on kõrini sellest, me oleme sellest väga palju rääkinud. meie oleme süüdi ja on tõesti, et ega Euroopa Liidu liikmesriigid vastutavad selle riigi poliitilise kriisi eest, mille puhul te nüüd ütlete, et üritate lahendust leida. see on tõesti skandaalne ja ma tahaksin teada, et kuhu need viis tuhat inimest, kes evakueeriti, kuhu nad viidi, kas ka need vabatahtlikult tagasi pöördunud viisteist tuhat inimest, kuhu nad tagasi pöördusid, mis oli nende kodakondsus, tahan välisteenistusele teada, kas te olete ka mingi ähm, järelevalve raporti koostanud selle kohta, mis Liibüa rask-, rakkerühmas on tehtud, kas te avaldate selle meile, kas te kavatsete ka vabaühendused kaasata sellesse protsessi? sest meie peame nüüd hakkama vastutama oma tegevuse eest, ei piisa lihtsalt sõnadest, eriti kui sa tead, et tegelikult olid sa kohapeal ja tegid täiesti vastupidist. aitäh! nüüd on meil siin ka inimõiguste allkomisjoni koordinaatorid. kolleeg Viiseler Liimat ei ole siin, Paul Lopest ka mitte, Isabel Santos ei tundu ka kohal olevat. kui te soovite sotsiaaldemokraate esindada, siis jah, palun et küsida palun, proua Reena. jah, sotsiaaldemokraatide tasandil on noh, meil mõningaid küsimusi äh, meie komisjoni poolt. Äh, Birgit Sippel, liitun äh, teie sõnavõtuga. Liibüa ei ole turvaline riik, ma arvan, et kõik on sellega nõus. ja mis puudutab inimõiguste austamist, siis me ei saa teha koostööd sellise riigiga, inimõiguste austamise küsimuses äh, rändajate aadressil. sellega tuleb äh, arvestada meie aruteludes, oleme rääkinud partnerlusliikidest äh, Nigerist, Rwandast, millised on vastuvõtutingimused, mis on tagatud selles kokkuleppes seoses Liibüa ümberasustatava rahvastikuga millised on vastuvõtutingimused, me oleme ise külastanud ühte vastuvõtukeskust Rwandas, soovisime seda teha, aga see ei olnud võimalik. Ähm, ähm, nii et palun rääkige meile nendest tingimustest, siis äh, riigid, kes on sattunud äh, Liibüa destabiliseeriva mõju äh, alla Saheli riigid kõik, see ebastabiilsus, rahvaliikumised, Mali, Niger, Burkina, Mauritaania, Tšaad, teised riigid, kus on väga suur rahvastiku liikumine, mis on seotud Liibüa ebastabiilse olukorraga. kuidas seda on arvesse võetud selleks, et hoida ära rändekriise äh, äh, rahvaliikumiste tõttu äh, nendes riikides? riibes äh, ebastabiliseeriv mõju kogu lähipiirkonnas on siis minu küsimus. suur tänu, proua Arena ja Renew fraktsioon. Irina von Wiese, kui ta on siin saalis, palun. palun, te oletegi siin? olete, olete. siis, kui soovite, teil on õigus, õigus teil on Äh, olles koordinaator äh, inimõiguste allkomisjonist. annan sõna kolleegile, ütleb proua saadik. härra Nart oli mul ka kirjas pärast koordinaatoreid teises voorus, aga kui tahate teha niiviisi ja vahetada oma sõnavõtut, siis palun laske käia. Äh, kiidan takka Sofi Intveldi sõnavõtule ise on täiesti selge, et praegusel hetkel ei saa äh, Liibüasse tagasi saata kedagi mitte ühestki riigist, me oleme kuulnud tõendeid sellest, et praegusel hetkel Liibüas ei ole turvapaika ning tahaksime saada kinnitust ka selle kohta, et millal teie arvates on võimalusi luua uusi kin-, vastuvõtukeskusi, aga praegusel hetkel on äh, olukord selline, nagu kirjeldasin. aitäh! ja nüüd rohelised ja kolleeg Norfman. kolleeg Sarturi, soovite teie sõna võtta? suur tänu, kallid kolleegid, ütleb härra Sarturi. Äh, viimase kolme päeva jooksul esitati kaebus Euroopa Liidu suhtes äh, rahvusvahelisele kohtule Äh, meie vastutuse mittekandmise eest, see näitab, kui oluline on paradigmat muuta selles olukorras. kallid kolleegid, oleme loonud süsteemi, oleme löönud süsteemi, äh, kus me tahame äh, üha rohkem investeerida piiride kaitsesse ja samal ajal soodustame sellega selliseid tõsiseid rikkumisi ja mul on häbi, me ei saa niiviisi oma piiride kaitse nimel inimõigusi kohelda Äh, inimesi kohelda. ja kui me ei muuda praegust äh, süsteemi, siis me sellest olukorrast välja ei tule. migrantidest on saanud kaup, kaup, mis toob kasumit mõnedele ja meie peame oma vastutust kandma mida rohkem äh, me praegusesse süsteemi raha paneme, seda rohkem me kaarte sellele süsteemile kätte maksame. me peame lõpetama sellised finantsvahendid, me peame lõpetame selle, et saadame inimesi piirkondadesse, mis ei ole turvalised ning peame alternatiivid välja töötama kiiresti. me peame tegema seda oma liikmesriikide au nimel ning Euroopa Liidu au nimel. okei okay,, merci And.... suur tänu, ID fraktsioon. Lars-Patrik Berg, palun, kas olete saalis? ei ole. Euroopa konservatiivid ja äh, reformistid Karl Karski, Richard Czarnerski. kedagi pole kohal. uue Miguel Urban, ka teda pole. kui soovite, härra Popovski, proua Krao, siis äh, lõpetame selle küsimuste vooru aja nimel aja kokkuhoiu nimel, et me saaksime teise paneeli arutelusid, äh, mida päevakord ette näeb, ka läbi viia ja kolleegid saaksid uuesti sõna, kes on ähm, sõna soov- ja et kol-, need kolleegid saaksid samuti sõna, kes on kaardiga märku andnud, et nad soovivad sõna, nii et ähm, kõigepealt härra Moras. niisiis, esimene paneel, jah? jah, suur tänu, härra esimees, mina olin üks nendest kolmest, kes käisid Tšikoltšika äh, kinnipidamiskeskuses Tripolis ja ma saan aru, et need tingimused seal on veel hullemaks muutunud selles kinnipidamiskeskuses. parlament on näinud, millised need tingimused on. see on meie jaoks oluline, peaksime lähtuma sellest, mis nendes kinnipidamiskeskustes toimub ja mida me oleme oma silmaga näinud. ma natuke kordan ühte eelküsimust üle, aga see on tõesti tähtis. komisjon ja välisteenistus on nüüd tegemas koostööd Liibüa ametivõimudega ja tähtsad on tingimused selles kontekstis. millises, millistel alustel me seda koostööd teeme, kui halvad need tingimused on, inimesi saadetakse tagasi, me teame, ja mis puudutab tingimusi, kas siis komisjon vaatab üle koostööd Liibüa ametivõimudega, et tuua sisse et äh, tingimused, tõendid, äh, mis on äh, ajaga seotud äh, ja mõõdetavad ja mis on äh, näit-, võimaldavad äh, oma suva järgi kinni peetud äh, liib-, migrantide vabastamist ning juurdepääsu tagamist kinnipidavate keskustele ja siis ÜRO pagulaste ametil peaks olema juurdepääs kõikidele keskustele, kus riigi mittekodanikke kinni peetakse lähtuvalt põgenike ja pagulaste konventsioonist. ma tean, et teil aega ei ole praegu, aga kas komisjon võiks anda täpsemat informatsiooni, kas äh, DCIM-i äh, pagulaskeskuseid on äh, kinni pandud, kui palju kinnipeetavaid lahti lasti, kuhu neid elama suunati, kuidas neid kaitstakse ja kas välisteenistus kavatseb Eurompori mm, päästeoperatsioonide järelevalvet suurendada, äh, mida on avastatud nüüd, see on kõik info, mis ei ole eriti läbipaistev ega avalikustatud, kas võiksite olla natukene läbipaistvam vähemalt, äh, teades, kui palju Euroopa Liit äh, vahendeid suunab sellesse valdkonda, kas saaksime parema pildi sellest, mis nendel operats-, nende operatsioonide käigus toimub, kas võiksite siis täiendavat informatsiooni anda selle kohta ka, mida teeb Liibüa rannikuvalve ja millised on kinnipidamiskeskuste tingimused. palun, teil on sõna. suur tänu, ütleb härra Köster. aitäh nende ettekannete eest, mul on konkreetne küsine, küsimus seoses migrantide registreerimisega Liibüas. kuidas saaks kiirendada migrantide registreerimise protsessi ning tagada, et äh, meil oleks äh, parem ümberasustamise menetlus äh, migrantide jaoks Liibüas ja teiseks, kuidas saab tagada, et ÜRO pagulaste amet registreerib migrante kõikides riik, kõikidest riikidest, mitte ainult üheksast? proua Keller aitäh, lugupeetud äh, esimees, aitäh, härra Popovski, aitäh, proua Kraav, teile ettekannete eest. olukord on kohutav. E, humanitaalolukord on dramaatiline, inimesi peetakse kinni ebainimlikes äh, tingimustes. me kõik äh, oleme päri nende tõdemustega ma tahaksin teilt küsida, teie tunnete olukorda hästi, komisjoni vastutavad isikud olete rääkinud, et me oleme teinud väikeseid samme, aga selge on see, et me ei tee piisavalt. millised on meie tegevusplaanid, uued tegevussuunad, midagi äh, suuremat seoses selle neljasaja tuhande migrandiga, kes on kohutavas olukorras, mida saab teha selleks, et suunata olukorda parema, paremas, paremale arenguteele ja et inimõiguste olukorda parandada. Voy a dar unos hechos y no opiniones. Primera, los emigrantes ma keskenduksin faktidele, mitte arvamustele. kõigepealt migrandid Liibüas ei olnud Liibüas siis, kui sõda algas. inimesed muudkui tulid Liibüasse ja Äh, need migrandid äh, seisavad silmitsi kohutava kohtlemisega, aga migrandid Liibüasse minnes teavad kõiki ohte, nad teavad täpselt, kuhu nad äh, satuvad. aga Tessi kinnipidamiskeskus, vahi vastuvõtukeskus, käisin seal, rääkisin migrantidega ka, mitte ainult ametivõimudega, asi on seda väärt. ja nad kinnitasid mulle, et nad teavad, nad on tuttavad nende ohkud, ohtudega inimesed äh, tulevad äh, paatidega ja need paadid väljuvad äh, kont-, piirkondadest, mis on kontrolli all. aga valitsus samas ei kontrolli mitte midagi, sellepärast et valitsus on äh, Äh, sõjaliste rühmituste kontrolli all. inimesed arvavad, et me saame jälgida ja kontrolli all hoida seda, mis Liibüas toimub läbi meie Euroopa Liidu esinduste äh, Tunisis, Tuneesias. see on sama hea, kui Bangkoki Viie Tähne hotellist saada aru, mis toimub Vietnami sõjas. ma kuulen inimesi, kes ütlevad, et me aitame Liibüat aga kust me teame, kuhu need vahendid lähevad, kuhu see raha läheb, sellepärast et need rahad peavad ju käima läbi kohalike ametivõimude kätte, kes ei ole tegelikult mingid ametivõimud, me ei tea, mida nad teevad, me ei tea neist tegelikult mitte midagi. me teame neist ainult tänu sellele mm, delegatsioonile, kes on Tunises, kes ei tea põhimõtteliselt mitte midagi. miks me jah, mõtleks pigem selle peale, et mm, Tobruki legitiimne parlament Äh, oh, hoiab ära selle, et kõik alu, ükski alus ei lah-, lahkuks nende piirkonnast. mida tegelikult äh, peaks, tegemist on piirkonnaga, mida peaks tegelikult kontrolli all hoidma see valitsus, kellega meie koostame, mida Liibüas tegelikult üldse ei tunnistata, ehkki tunnistatakse New Yorgis ja Brüsselis. kui te tahate teada, mis Liibüas toimub, siis tuleb kohale minna ja vaadata. ei saa lihtsalt lugeda pabereid mina ütleksin teile, et äh, viis lendu nädalas läheb äh, Tunisist Benghazisse, Aleksandrast Dobrukisse ja kolm lendu nädalas äh, läheb Istanbulisi lennujaamast Metigasse või Misratasse. kui tahate teada, mis seal kohapeal toimub, hüpake lennukisse, rääkige inimestega, vaadake, mis toimub. ja teie silmad avanevad, mina olen seda teinud ja asi oli seda väärt. ei ole mitte mingit mõtet jätkata samamoodi nagu varem rakendades neid ebarealistlikke poliitilisi samme. me ei tea olukorrast mitte midagi, see olukord on sõjaolukord, sõjaolukord. ja kui te kujutate endale ette, et me saame äh, ühte probleemi lahendada, migrantide probleemi eraldi võetuna, see on absurdne eeldades, eeldades veel, et seal on legitiimne valitsus äh, ja kõik on legitiimne. legitiimsuse ja reaalsuse vahel on suur lõhe, iseäranis siis, kui äh, see legitiimsus on täiesti ebareaalne mina teen ettepaneku, et ärgem fiktiivseid poliitik-, poliitilisi samme enam tehkem. välisasjade komisjonil on kõrini, kõrini sellest, et me kuuleme imelisi aruandeid sellest, mida me Liibüas teeme. me peame saatma ko lähetuse koha peale, selleks peab olema küll tõesti üsna julge, tõsi. aga mina arvan, et see asi on seda väärt, olen seal käinud ja see on silme avav, avagem oma silmad korraldagem lähetus Liibüasse ja ärgem kuulgem mingisuguseid banaalseid sõnavõtte tunisest paik-, paiknevatelt ametnikelt. ja nüüd me peame ajale tähelepanu pöörama rohkem, kahjuks rääkisite äh, pisut liiga pikalt, nii et palun püüdkem kõneajast kinni pidada, härra Sassani. The floor is yours. Thank you, I will be speaking in swedish. aitäh ja mina kõnelen rootsi keeles. seega pange pähe oma kõrvaklapid suur aitäh, et mulle sõna andsite. aitäh, esimees. ma pean ütlema, et mu näol oli väike naeratus, kui kuulsin, kuidas Itaalia kolleegid materdasid prantslasi. kuigi kuni üsna äh, hiljutise ajani oli Liibüa Itaalia koloonia, aga sellest võime rääkida hiljem. tahtsin esitada komisjonile mõned küsimused. mõeldes kõigele, mida on öeldud. võttes arvesse asjaolu, et Liibüa on äh, läbi kukkunud riik, me oleme korduvalt rääkinud, et äh, koostööd Liibüaga tuleks laiendada ning see peaks keskenduma äh, migrantide Vahemere ületamise takistamisele. kas see on endiselt legitiimne, arvestades kõiki arve ja mida me oleme kuulnud täna siin ruumis. ning äh, korrates Renew fraktsiooni kolleege, siis meil on väga vähe teadmisi tegelikust olukorrast selles riigis. me anname raha relvastatud rühmitustele, et nad hoiaksid migrante eemal. arvestades migrantide olukorda Liibüas, kas komisjon arvab, et on legitiimne, et üks demokraatlik äh, maailmaliit jätkab koostööd Liibüaga sellisel viisil. aitäh! ja nüüd proua Björk. Uh, aitäh! mul on üks äh, konkreetne küsimus ja see puudutab äh, vabatahtlike tagasipöördumiste kasvavaid arve, viiskümmend tuhat inimest mõned neist riikidest nagu Eritrea. mul on väga otsene küsimus, kuidas te saate tagada, et mitte tagasisaatmise põhimõtet järgitakse, kuidas te äh, tagate, et nende inimeste suhtes järgitakse rahvusvahelist õigust? see valmistab mulle muret, need on äh, rändeorganisatsiooni äh, programmid, mida Euroopa Liit rahastab. ning mul on ka veel üks äh, mure, mis tuleks tõstatada. eile äh, avaldas rahvusvaheline AidWatch komisjon raporti, kus laidati seda, kuidas Euroopa Liit kasutab oma raha selleks, et takistada migrantidel Euroopa Liitu jõuda. see on muutnud korrumpeerunuks selle viisi, kuidas Euroopa Liit kasutab otsest välisabi. me peame seda arvesse võtma, kui me neid probleeme arutame me hävitame tegelikult süsteemi, mida me oleme lubanud kaitsta säästva arengu eesmärkide abil ning me peame, ning ma arvan, et tänane ühiskohtumine on see koht, kus panna lõpp sellisele tegevusele. ning lõpetuseks kordaksin mõningate kolleegide sõnu. see koostöö, mida Euroopa Liit ja mõned liikmesriigid Liibüa, Liibüa rannikuvalvega teevad, on täiesti kohutav. aitäh! Well, if I am not mistaken, we have niisiis, kui ma ei eksi, siis me oleme ära kuulanud kõik liikmed, kes andsid märku, et nad soovivad sõna saata. kui ma ei ole kedagi kahe silma vahele jätnud, siis pöördun nüüd tagasi meie panelistide poole, et nad saaksid vastata nendele küsimustele, mida on esitanud nii koordinaatorid kui ka liikmed, kes on oma märkused edastanud ja esmalt siis härra Popovski, palun. aitäh, esimees, aitäh, austatud liikmed, nende kommentaaride eest. üsna suur hulk küsimusi ja ma annan oma parima, et neile vastata. alustaksin kõigepealt numbritest ja faktidest, mis meil on. meil kõiki neid ei ole, sest meil ei ole juurdepääsu, nagu paljud teist on õigesti ka öelnud aga ainuüksi sel aastal äh, Liibüa rannikuvalve, üks neist on äh, tsiviilrannikupolitsei äh, ja teine on merevägi, nad on päästnud umbes kaheksa tuhat inimest merel see tähendab, et merel elu kaotanud inimeste arv on palju väiksem, kui see oli kriisi haripunktis kahe tuhande kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal aastal, aga loomulikult elusid endiselt kaotatakse, ma ei eita seda. praegu on kinnipidamiskeskustes umbes neli tuhat nelisada inimest. on umbes kaheksateist kinnipidamiskeskust Liibüas, kuid ainult mõned neist äh, raporteerivad ametlikult äh, nii-öelda ebaseadusliku immigratsiooni vastu võitlemise äh, osakonnale, mis on osa Liibüa valitsusest ja kes nendest vastutavad. mõnisid neist kontrollivad lihtsalt erinevad sõjaväelised üksused, kes ei ole osa äh, meie organ-, meie tegevusest ja nad tegutsevad Tunisest. pärast Dajuri laagri pommitamist juulis teatasid Liibüa ametivõimud, et nad sulgevad kinnipidamiskeskused. mõned neist on tühjaks tehtud ja siis jälle äh, inimesi täis pandud. seega ametlikul hinnangul on viis neist suletud. pooled nendest inimestest, kes Liibüasse naasevad, ei lähe laagritesse. Nad lähevad erinevatesse äh, majutusasutustesse kahjuks meil puudub ülevaade selle kohta, mis seal täpselt toimub. tagasisaatmiste osas mainiti tõesti arvu viiskümmend tuhat, vabatahtliku tagasipöördumise operatsiooni äh, korraldab äh, rahvusvaheline rändeorganisatsioon ÜRO pagulasvoliniku ametiga koos. enamasti pöördutakse päritoluriiku ning äh, erinevate vahendite kaudu äh, pakume meie neile äh, tuge äh, taasintegreerumise jaoks. olukord Nigeris ja Rwandas, meil on piirangud. Niger on olnud väga äh, abivalmis ning nad näitavad oma soovi inimesi vastu võtta, aga neil on omad piirangud. kui meie liikmesriigid või teised riigid ei otsusta vastu võtta inimesi, kes evakueeritakse Tuneesiasse, siis oleme tagasi jälle nullis, sellepärast et süsteem blokeeritud. kaks tuhat kakskümmend kaks inimest on ümber asustatud Belgiasse, Kanadasse, Soome, Kanadasse, Norrasse, Ühendkuningriiki, Nigerist võime selle informatsiooni kirjalikult edastada, sest et on väga segadust tekitav, kui me lihtsalt kõiki neid numbreid siin esitame aga enam kui kolmsada on ootel, nad on ümberasustamiseks heaks kiidetud ning nad ootavad saatmist Soome, Saksamaale, Prantsusmaale, Portugali ja Rumeeniasse. ning selline on tänase seisuga olukord, aga meil on vaja rohkem kohustuste võtmist, meil on vaja äh, valmidust oma liikmesriikidelt või ka näiteks Kanadalt äh, ja Norralt, sest muidu asi ei toimi. meie ees on dilemma inimesed, kes on päästetud, viiakse tagasi Liibüasse, et see alustab nõiaringi. ilmselgelt on see seotud aruteluga, mis toimub Euroopa Liidus äh, maaletoomise või randumise teemal ja süsteemi reformimise teemal, ma ei taha seda kommenteerida, sellepärast et see ei ole osa minu ülesannetest, aga äh, ametis asub president Ursula von der Leyen, kes äh, kõneleb ka täiskogul Strasbourgis äh, kinnitas, et ta kavatseb äh, esitada oma ideesid äh, varjupaiga ja rändepaketi kohta ning loodetavasti äh, see saab olema uue komisjoni ülesandeks, kes alustab loodetavasti tööd üsna pea. olukorra monitoorimine koha peal on väga keeruline, seega me töötame oma partnerite kaudu, kes seal kohapeal on mõningad organisatsioonid on äh, jätnud kohapeale oma töötajad või neil on kohalikud töötajad, näiteks äh, ÜRO pagulaste volinik. Nemad on seal kohapeal. me oleme korraldanud üksteist äh, jälgimismissiooni erinevate projektide kaudu. me valmistame ette veel üht-teist operatsiooni. seega me anname oma parima, arvestades tingimusi. aga tõepoolest, juurdepääs on endiselt väga piiratud mingil hetkel räägiti, et välisteenistus saadab uuesti delegatsiooni Liibüasse, aga kuna kokkupõrked on taas toimunud, siis on see liiga ohtlik ning me ei ole seda veel teinud. praegu on Tripolis ainult üks äh, täiel määral toimiv äh, Euroopa Liidu saatkond äh, ja see on Itaalia saatkond Tripolis siis aga me tahame tugevdada seda kolmandate osapoolte jälgimissüsteemi, et inimesed äh, jälgivad seda olukorda meie jaoks koha peal. nüüd Liibüa rannikuvalve toetamine. Öeldi, et on kaks haru, üks on koolitus Sofia operatsiooni käigus, hiljem räägime ka sellest eraldi, aga me oleme töötanud äh, Itaalia siseministeeriumi kaudu äh, tsiviilrannikuvalve või rannikupolitseiga ning neile on pakutud koolitusi. me ei ole neile andnud mingisugust sõjaväelist varustust ning me ei osuta sõjaväelist abi Liibüa rannikuvalvele. koolitused keskenduvad äh, operatiivkoolitustele ning inimõigustele esitati konkreetne küsimus äh, Saheli riikide ja Liibüa äh, kohta, loomulikult see seos on olemas. Euroopa Liit on andnud märkimisväärselt abi G5 grupile ehk siis Saheli riikide grupp, kes on organiseerunud selleks, et võidelda relvastatud terroristlike rühmitustega. loomulikult see sõltub äh, olukorrast Liibüas ning ning rändesurvest ja sellega seoses anname ka abi. kaks väga konkreetset küsimust veel, mis esitati. paljud küsisid rände dekriminaliseerimise kohta, see on probleem. Liibüa seaduse, seaduste kohaselt on piiri ebaseaduslik ületamine kriminaalkuritegu. me oleme palju kordi kirjalikult seda rääkinud ja koha peal, kui oleme seal käinud, ka mina ise olen Liibüas käinud kinnipidamiskeskustest, oleme seda küsimust arutanud Liibüaga ning oleme üritanud survestada neid äh, lõpetama äh, rände dekriminaliseerimise, aga nemad ütlevad, et nad ei ole Genfi konventsiooni liige ning nad ei pea seda tegema ja see ei tule üldse kasuks. kolmepoolsed töörühma äh, päevakorras, mida juhatab äh, kõrgesindaja Mogherini, äh, on samuti üritanud saata sõnumi Liibüale, et praegune tegevus ei saa sellisel viisil jätkuda. veel rahastusest ja sellest, et me tegeme, teeme koostööd Liibüa ametitega. see on piiratud. nagu ma mainisin, siis äh, enam kui pool äh, usaldusfondi rahastusest läheb selleks, et kaitsta inimesi, et pakkuda abi neile, kes seda vajavad. ning me töötame alati oma rahvusvaheliste partnerite UNICEF-i, äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja rändeorganisatsiooni kaudu. me ei anna otsest eelarve list abi Liibüa valitsusele ning me ei kavatse seda praktikat muuta, sellepärast et olukord seda ei võimalda. vaatan uuesti läbi oma märkmed, väga palju oli veel konkreetseid küsimusi numbrite ja arvude kohta ja anname seda informatsiooni teile selleks, et olla läbipaistvad. tahaksin lihtsalt teada anda, et me arutame oma rahastust Liibüale uuesti Aafrika usaldusfondi äh, nõukogu kohtumisel, mis toimub kümnendal detsembril ja kuhu me oleme kutsunud ka selle koja esindajad, kes loodetavasti saavad meiega liituda, aitäh! aitäh ja nüüd proua Grau. viimane lühike vastus küsimustele, mis teile on esitatud, maksimaalselt kümme minutit, et me saaksime õigeaegselt äh, ära pidada ka teise paneeli. aga meil on vaja ära kuulda ka äh, Magiri delegatsiooni lõppmärkused, kes on siia jõudnud, seega palun. ma saan teha isegi lühemalt, sest härra Popovski vastas juba paljudele küsimustele. alustan proua Kelleri küsimusega, kes rääkis suurtest ja väikestest sammudest. see on tõepoolest oluline element meie analüüsidest tuleviku kohta ja kui me räägime uue komisjoni tegevuskavast, siis see on oluline osa. ma rääkisin enne sellest, et oluline muutev tegur võiks olla see, et kui toetus, mida me ÜRO kaudu anname, et selle tingimuseks on relvarahu, loomulikult praegu käivad läbirääkimised ja see võiks olla esimene oluline murranguline punkt. Te teate, et äh, meil on äh, käimasolevad läbirääkimised võimaliku konverentsi teemal. see võimaldaks äh, tegeleda paljude nende küsimustega, mis te esitasite et me saaksime teha mitte ainult väikseid samme, vaid ka murrangulisi samme. härra Popovski äh, vastas paljudele aspektidele, aga see on see suurem raamistik, mis meil on. ma tahaksin väga selgelt vastata proua Intvelti küsimusele kinnipidamiskeskuste kohta, me oleme selgelt palunud nende sulgemist ning taaskord, see on keeruline härra Popovski seletas seda, me teame, et viis kinnipidamiskeskust on kinni pandud, mõned on tühjad, aga samas mitte päriselt kinni pandud ning äh, seega me leiame ennast olukorras, kus äh, põgenikud on linnades, väiksemates, suuremates linnades, väljaspool kinnipidamiskeskusi ning me toetame neid äh, rahaliselt nende organisatsioonide kaudu, mida härra Popovski mainis, ega mitte otseselt Liibüa valitsusele ei anna me toetust me tagame sellega, et neil on toit, tervishoiuteenused, sanitaartingimused ja minu meelest on see väga oluline osa äh, sellest suuremast pildist. nüüd operatsioonid, Euroopa Liidu operatsioonid äh, ei saada kunagi, nende kaudu ei saadeta kunagi immigrante tagasi Liibüasse. me ei toeta mitte ainult Liibüa rannikuvalvet loomulikult, härra Popovski juba ütles, et toetus äh, on laiem. nagu ma avakõnes ütlesin, siis me üritame suurendada valitsemisvõimekust äh, rohkem kui ainult rannikuvalve jaoks. loomulikult rannikuvalve jaoks peame suurendama nende võimekust teha tööd kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning äh, see on väga selge põhimõte, mis meil siin on. küsimus esitati ka Sofia raamistiku kohta tahaksin uuesti rõhutada, et te teate, et nõukogu on andnud operatsioon Sofiale mandaadi. operatsioon Sofia peab selle mandaadi raames tegutsema, loomulikult seda võib üle vaadata ning järelevalveelemendid on ka osa sellest tulevasest ülevaatamisest. aga hiljem räägite härra Serranoga sellest ning äh, ilmselt peaksite seal üksikasjalikumast, üksikasjalikumalt arutama. kontrollin, kas oli veel midagi. nüüd tingimuslikkus. härra Popovski minu meelest vastas sellele juba, aga meie poolt, Euroopa Liidu institutsioonide poolt on rahvusvahelistele organisatsioonidele antava abi äh, tingimuslikkus, äh, seda on keeruline seostada muutustega Liibüa riigis aga loomulikult tuleb seda ka silmas pidada, aitäh! With... aitäh, aitäh, et te aitasite meil ajast kinni pidada. aga ma teen ettepaneku, et me ikkagi peame selle teise paneeli ka ja ma, mul oli jah või ei küsimus. kas ÜRO pagulaste ülemvolinikul on võimalus kontrollida viiskümmend tuhat inimest, keda Euroopa Liit on aidanud vabatahtlikult tagasi pöörduda, see on jah või ei küsimus. teine paneel, me peame ka teise paneeli ära kuulama, kui te tahate midagi öelda, et vastata sellele konkreetsele küsimusele, mille proua Björk esitas. ta ütles, et ta tahtis vastuseks lihtsalt jah või ei saada ma usun, et ÜRO pagulaste ülemvolinik räägib teile üsna pea. nüüd alustame teise paneeliga, sest meil on veel üks tund jäänud poole kaheteistkümneni. ning pärast seda on meil veel päevakorras mõned punktid, millega peame tegelema. seega, kui lubate, siis alustame teise paneeliga. Have uh, here for this uh, second part of the uh jah, teine osa, räägime edasi olukorrast Liibüas. meil on Annabel Roitgen kohal. samamoodi ka UNHCR esindaja, kes ongi Annabel Roitgenson. meil on ka Ola Hendrikson kes siis esindab siin Euroopa Majanduspiirkonna, Euroopa Liidu, NATO piirkondlikud bürood, samamoodi Ellen van der Velden, vanem tegevnõunik Liibüa küsimustes, piirideta arstide esindaja ja samamoodi Imogen Sudbury, poliitikadirektor, rahvusvahelise päästekomitee Brüsseli esinduse juht siin on neli inimest seega. nii et ma teeksin ka ettepaneku, et üritage kõneajast kinni pidada. selleks, et saaksime sõna anda ka koordinaatoritele ja ülejäänud parlamendiliikmetele. meil on umbes tund ja kümme minutit selleks aega, nii et äh, anname endast parima ja kõigepealt me annamegi siis sõna Annabel Roig Granhonile, kes äh, esindab siis siin äh, UNHCR-i. aitäh ka libekomisjonile, Magrebi delegatsioonile, inimõiguste allkomisjonile selle ürituse korraldamise eest ja meid äh, siia kutsumast. alati tasub rääkida olukorrast Liibüas, sest nagu me kuulsime, olukord ei muutu paremaks. siin on pommitatud ka Äh, tsiviileesmärke ja seega on äh, üle tuhande inimese langenud ohvriks. Äh, riik on lõhenenud ja üha rohkem on kaasatud välisagente ning Liibüas võib juba rääkida praegu äh, hübriidsõjast. ja seda, nagu öeldud, olukorras, kus olukord on niigi keeruline. Euroopa Liidu eriesindaja äh, teab väga täpselt, milline on olukord ja sellepärast mures. tahaksin teile kõikidele meenutada, et äh, tegelikult liibüalaste enda jaoks on olukord kõige hullem, seal on äh, kolm tuhat sisepagulast äh, Liibüas. seda aastat siis kaks tuhat üks, mõned nendest on küll tagasi pöördunud, kuid aprillikuus äh, kui olukord muutus halvemaks, on uuesti sisepagulasi sada kakskümmend kaheksa tuhat ja seega on meie ülesanne anda neile abi. humanitaarabi vajadus suureneb ning ÜRO ja teised organisatsioonid koordineerivad siin abi andmist. antakse Eh, mittetoiduabi ja samamoodi pakutakse ka avalikke teenuseid, nagu näiteks eh, terviseteenuseid, kooliteenuseid ja nii edasi. ja seda kõikidele siis liibüalastele, sisepagulastele ja ka pärispagulastele nüüd arvestades seda, mida härra Nart väga õigesti ütles eh, et me peaksime olukorda reaalselt vaatama ja vaatama, millised on probleemid. meil on sada kakskümmend eh, inimest Tripolis kohal, nad on Tripolis eh, just eh, julgeolekukaalutlustel, aga on ka inimesi, mis Hadas ja Bengaalis olukord on väga raske ja väga raske on meie kolleegidele saada ka viisasid selleks, et nad saaksid äh, üldse Liibüasse siseneda. nüüd pagulaste ja migrantide olukord. ma loodan, et ma ei ole rääkinud juba kümme minutit on väga tähtis, et me teeksime vahet migrantidel ja pagulastel. Neil on erinevad äh, kaitsevajadused, humanitaarabivajadused ja neil on ka täiesti äh, teistsugune staatus just rahvusvahelise õigusel ja just sellepärast UNHCR tegelebki nende inimestega. nagu me teame, Liibüa on olnud väga pikalt juba migratsiooni äh, sihtriik, seal on kuussada kuni kaheksasada tuhat eh, välisriigi kodanikku. Nendest eh, nelikümmend viis tuhat on registreerinud ennast UNHCR-i juures, väga paljud neist on pagulased. enamus nendest inimestest elab linnades ja neid mõjutab eh, levinud vägivald ja konflikt. Nad üritavad hakkama saada ise Eh, humanitaarabiorganisatsioonide toel. me usume, et nendest inimesest eh, kolm tuhat kolmsada on väga ohtlikes eh, piirkondades, nii et meil on vaja neile turvalisem elupaik korraldada. neli tuhat viissada inimest on kinnipidamisasutustes, kuigi öö, Need on lubatud kinni panna ja kinnipidamise asutustes on tihti need, kes on siis äh, piiri ületanud äh, illegaalselt või neid on merelt päästetud äh, me saame umbes kaheksateistkümnes kuni kahtekümmend kahte äh, kinnipidamisasutusse minna, mitte küll alati, aga me saame seal vahel käia Neid kinnipidamisasutusi oli varem rohkem. mõned neist on kinni pandud ja mõned neis on mitteametlikud, mida haldavad siis äh, inimkaubitsejad äh, ja nendele meil juurdepääsu pole. ja seega on meil ka väga raske hinnata sealset äh, kinnipeetavate olukorda. siin on erinevaid numbreid kinnipidamise asutuste kohta, kui palju on suletud, kui palju on lahti, olukord muutub kogu aeg ja ametivõimud ei anna meile sellest teada. ainult siis, kui kuuleme siis inimestelt endilt, eh, mis nendega on juhtunud, saame me selle kohta infot koos Euroopa Liidu ja rahvusvahelise kogukonna ning vabaühendustega oleme me öelnud, et kinnipidamisasutuste töö tuleb lõpetada, sellepärast et tingimused seal ei ole piisavad kui me saame käia laagrites kohapeal, siis me ei lähe sinna äh, olukorda mitte ainult vaatama, me identifitseerime ka inimesi ja registreerime neid oma süsteemis ning hindame olukorda. me läheme siis kohale nendesse laagritesse, millega meil on suhteid, mis on meiega ka kontakteerunud ja seega oleme me saanud mõned inimesed sealt vabastada, kelle isiku me oleme kindlaks teinud. ja sellest nelja tuhande viiesajast inimesest äh, umbes kaks tuhat kuussada on sellised, kelle pärast muretseb ka UNHCR. mis oleksid alternatiivid kinnipidamiskeskustele? Äh, võib-olla see häda olukorra evakueerimismeede oleks üks vahendeid, seda on kasutatud aastast kaks tuhat seitseteist nii Euroopa Liidu kui ka teiste annetajate toel. ITM-i algusest äh, oleme me saame tuhat, vabastada tuhat kuussada kaheksakümmend üheksa inimest Nad on siis kas äh, mujale Liibüas viidud, evakueeritud või neil on leidnud alternatiivne elukoht. ma natukene selgitaksin seda ETM süsteemi ja seda tagasipöördumise aspekt ja ka ümberasustamise aspekt, millest meie vastutame. kui me selle programmiga alustasime siis sellest ajast saati on üle nelja tuhande neljasaja inimese Liibüast välja toodud. mida see tähendab? umbes kolm tuhat on äh, Nigerist äh,, Nigerist vabastatud, sest meil oli kokkulepe ametiasutustega seal ja samamoodi me oleme ka uue transiidimeetme äh, loonud, üle kahe tuhande inimese on päästetud ja üle kaheksasaja inimese on viidud Itaaliasse, viissada viiskümmend aga transiidikeskusesse Rumeenias. siin on puudu üks number nimelt asi, milleks me veel oleme võimelised, et me otse Liibüast kohe paigutame inimesi ümber, ilma et peaks seda tegema Rwanda, Nigeeria või Rumeenia kaudu kuussada kuuskümmend inimest on siis otse ümber paigutatud Liibüast. Te küsisite, kui palju on äh, liikmesriigid andnud äh, lubadusi vastu võtta, mitte ainult siis Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka teised riigid, nagu härra Popovski siin ka juba ütles, kuus tuhat kohta on meil praegu välja pakutud. tegemist on väga pikaajalise projektiga, sest inimeste ümberasustamine Liibüast või Nige-, Nigeeriast äh, ümberasustamine on väga raske. kaheksasada seitsekümmend inimest on praegu Nigeris äh, ja oot-, ja nendest kolmsada ootavad siis äh, ümberasustamisriiki edasisaatmist nüüd GDF, te kuulsite sellest Tripolis olevast fondist. meil on väga palju külalisi siin, katkestatakse kõnelejad, nii et palun üritage kokku võtta, sest muidu tekib meil probleeme. ma loodan, et ma juba vastan ka nendele küsimustele, mida siin esitada võidakse. ma kohe lõpetan äh, GDF ehk siis kokkukogumise ja vabastamise äh, vahend, mis aasta tagasi alguse sai. tegemist on, on UNHCR-i laagriga, millest me vastutame. see keskus loodi selleks, et evakueerida inimesi Liibüast äh, Nigerisse ja Ruandasse, aga probleemid tekkisid siis, kui äh, ka Juda vangila äh, kinnipidamiskeskus pandi kinni äh, ja samamoodi ka teistest kinnipidamiskeskustest on toodud meie keskusesse inimesi, seega enam ei ole tegemist nii-öelda transiidikeskusega ja me peame nüüd oma tööd ümber organiseerima. tegemist ei ole lihtsa ülesandega ja me oleme ametivõimudega sellest rääkinud. paari sõnaga ka sellest, me teeme koostööd siis ka merepäästeoperatsioonide läbiviijatega sellest, et ka laevadelt äh, inimesi vastu võtta ja järgmisena Ole Hendrikson, palun. suur tänu. ma loodan, et äh, ma ei räägi üheksateistkümmend minutit et suur tänu selle võimaluse eest ja suur tänu, et selle tänase kohtumise kokku kutsusite, me oleme esindatud Liibüas. seal on äh, rahvusvahelisest rändeorganisatsioonist kakssada inimest liikmesriikide tasandilt kui ka äh, rahvusvaheliselt. meil on äh, kuussada viiskümmend äh, tuhat või äh, miljon äh, rändajat. Niger, Egiptus, Tšaad on meie partnerid, sisserändajad, kes tulevad Liibüasse, ei tea, kõiki riske, hiljutised uudingud näidavad ainult viiskümmend seitse protsenti immigrantidest teadsid kinnipidamise riskist. kaheksakümmend kaks protsenti nendest, kes teadsid seda riski, ei olnud võtnud mingisuguseid äh, kaitsemeetmeid äh, enne lahkumist. me teame kaheksateistkümnest äh, toimivast kinnipidamiskeskust, me peame, me teostame järelevalvet nende üle, neli tuhat viissada migranti olid nendes keskustes, pagulasi. samuti on terve rida teisi kinnipidamiskeskusi, mis, mida peavad inimkaubitsejad, inimeste üle piiri toimetajad, me ei tea, kus need on, meil ei ole juurdepääsu nendele keskustele. ja nende keskuste hulgas, mis on meie kontrolli all pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnendat läbi meie meil on õnnestunud aidata üle neljakümne nelja tuhande Äh, migrandi, kes on vabatahtlikult pöördunud tagasi oma äh, kodupiirkonda, need inimesed on endiselt eba inimlikes tingimustes inimõigusi rikita, rikutakse laiaulatuslikult, on seksuaalrikkumisi ja, ja inimkaubandust laste puhul, täiskasvanute puhul, sunniviisilisi äh, inimrööve, kadumisi, kõik toimub karistamatult migrantide inimtingimuse, elutingimused on erinevad erinevates kinnipidamiskeskustes. Äh, äh, mõnedes keskustes on äh, juurdepääs välismaailmale, aga ta on kinnipidamiskeskusi, kus nende liikumine on väga range kontrolli all. probleemiks on ülerahvastatus, ebapiisav juurdepääs puhtale veele ning hügieeniteenustele, sanitaarvõimalustele äh, kolmsada viiskümmend pagulast said lahkuda, kakssada kuuskümmend üks jäävad murettekitavasse kinnipidamiskeskusesse, sellepärast et alternatiive ei ole. Pole selge, miks on sellest kõnealusest keskusest mõned migrandid välja lastud. me arvame, et tekkisid pinged viimastel nädalatel ning äh, samuti pommitamine lähipiirkonnas võis tekitada probleeme. siis, kui see, sellised olukorrad te tekivad, siis IOM, UNICEF, äh, WF2FP äh, neil on oma kiireloomuline mehhanism, IOM püüab aidata haavatavaid kinnipeetavaid, kes elavad ohtlikes ning ähm, ebatervislikes tingimustes pahatihti. me iseenesest geenipidamiskeskuste süsteemi ei toeta, äh, me, meie eesmärgiks on toetada ainult äh, migrante raskes olukorras. meie sekkumised ähm, hõlmavad äh, põhiabivahendeid, tervishoiuabi ning rehabilitatsiooni, rehabilitatsiooni põhiteenuseid. seda arvesse võttes võib öelda, et äh, Liibüas on äh, ebakindlus, kinnipidamiskeskuste tingimused on äh, ahistavad, me oleme täielikult vastu sellisele meelevaldsele kinnipidamisele. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal pakkusime vabatahtliku tagasipöördumisabi praktiliselt üheksa tuhandele migrandile kolmekümne kolmest rahvusest. Nendest kaks tuhat viiskümmend üks, umbes kakskümmend üks protsenti olid kinnipidamiskeskustes, teeme vast koostööd vastavate valitsustega, et saada juurdepääsu kinnipeetavatele. kinnipeetavaid intervjueeritakse, nõustatakse ainult siis, kui selleks saab eraldada aega ning privaatsust. IOM teeb tihedat koostööd saatkondadega, et äh, koordineerida ah, reisidokumentide ah, saamist, tegeleme ka Tunises, ah, Kairos sellise abiga, pakume logistilist abi, saates reisidokumente IAM kontorite kaudu kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates on IOM-il olnud äh, oma programm alternatiivide väljatöötamiseks kinnipidamisele, meil on kogukondade võõrustamisprogramm kaks äh, sada üks migranti on suunatud võõrustaja peredesse, IOM teeb koostööd äh, ka selleks, et luua naiste ning laste keskus, mis oleks avatud keskus ja mis oleks mõeldud eraldi lastele ja naistele ja neile Noh, pakuks neile mõeldud äh, eriotstarbelist abi. see oleks turvakeskus, äh, mis äh, pakuks abi ka neile, kes tahavad ta vabatahtlikult tagasi pöörduda, samuti aitaksid sellised vabatahtlikud keskused pakkuda kestlikku lahendust turvakeskuse julgeoleku tagavad kohalikud õiguskaitseorganid. Äh, koostööd tuleb teha valitsuse, sotsiaaltöötajate ja teiste partneritega. IOM teeb koostööd saatkondadega selleks, et pakkuda peavarju migrantidele, kes vajavad abi, pakume mittetoidulist abi, kaitset äh, saatkondade varjupaiga, varjupaiga-keskustes pak-, kavatseme seda tegevust laiendada. nagu ma juba ütlesin, kinnipidamiskeskuste olukorrad on vastuvõetamatu, aga me ei saa ka, aga kinnipidamiskeskuste väliste rindade arv ei tohiks olla suurem meil on vaja suuremaid pingutusi selleks, et toetada migrantide lõimimist Liibüasse, kui see on võimalik ning asjakohane. IOM toetab äh, sellist protsessi Liibüas, äh, migrantide integreerimist tööturule. see on oluline selleks, et tagada pikaajaline areng ning stabiilsus me oleme täheldanud positiivseid arenguid seoses kahepoolse tööjõulepinguga Nigeri ning Liibüa vahel. IOM korraldas vastava töökoja Nigeris. nüüd meil Nigeri ning Egiptusega on Liibüas äh, koostöö, loodetavasti koostöö laieneb, registreerimine aitaks kaasa rände paremale reageerimisele ning tagaks parema rändajate kaitse. IOM kinnitab, et Liibüa ei ole turvaline paik, kuhu saata tagasi immigrante, iseäranis praeguses olukorras, äh, kus inimõigusi rikutakse ja konflikt on etteaimamatu. Kesk-Vahemere marsruut oli kõige um, ohtlikum maa, väga paljud inimesed hukkusid kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates Liibüa rannikukaitse on üks äh, vähestest riikidest, mis pakub äh, ka päästeoperatsioonide võimekust, aga äh, nende võimekus on piiratud, see, seetõttu kannatavad, kannatab migrantide turvalisuse Liibüa rannikuvalve jätkab mereoperatsiooni, üle kaheksa tuhande kolmesaja äh, migrandi on tagasi toodud rannikule sel aastal, viissada kolmkümmend neli naist ja üle kolmesaja lapse. lisaks sellele äh, on äh, sadu kaduma läinud ja kuus, seitsekümmend kuus hukkunut on leitud merest laevast lahkunud äh, migrandid äh, saadeti varem äh, kinnipidamiskeskustesse IAM-i mandaati ei kuulu päästeoperatsioonidele järelevalve teostamine. me toetame Liibüa rannikuvalvet eesmärgiga kaitsta elusid ning tagada kaitse neile, kes on pardalt lahkunud. meie pakume päästeveste ning vahetut abi migrantidele, kes rannikule tuuakse. toetame ka paatide puhastamist ning steriliseerimist pardale tulemise kohtadesse, pakume koolitust rannikuvalvele, meie keskendume inimõigustele ja eesmärgiks on suurendada Liibüa rannikuvalve teadlikkust rahvusvahelistest standarditest, samuti äh, võimaldada paremini rahvusvahelise õigumise rikkumisi tuvastada. praegu on kuus äh, laevast lahkumise punkti, kus pakume meditsiinilist sõelumist, toitu, vett, IOM äh, on pakkunud samuti hädaabivahendeid äh, nendes punktides, vesi, sanitaarvahendid, äh, tervishoiuga seotud vahendid, nende eesmärgiks on nende heaolu koheselt parandada ning esmaseid vajadusi rahuldada meie koostöö toimub registreerimise valdkonnas samuti. registreerimist viib läbi Liibüa rannikuvalve, kui migrandid tuuakse äh, rannikusse. kinnipidamiskeskustes on olnud vähe äh, edu registreerimisega seoses. merelt äh, tulevad et migrantide arv on viimaste aastatega võrreldes vähenenud, me loodame, et Euroopa Liit töötab välja rände suhtes pikaajalise lähenemisviisiga Kesk-Vahemere marsruudiga seoses. suur tänu, härra Ola Henrikson ja nüüd saab sõna proua van der Velden, kes esitab, esindab Messins Sans Frontier organisatsiooni. tere hommikust, aitäh teile, härra esimees mina räägin organisatsiooni nimel, kes kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates on olnud esindatud äh, Liibüas rahvusvaheliste ning kohalike kolleegide näol ning äh, oleme olnud viimasel kolmel aastal ka Tripolis, äh, Hamsis ja Mislatas. oleme töötanud erinevates kinnipidamiskeskustes ning võib-olla oleks siin tark tegu selgitada, et kõik kinnipidamiskeskused ei ole päris ühesugused, olud on äärmiselt erinevad ning muutuvad ka ajas siin juba mainiti seda, kuidas inimesi ei registreerita ning on terve rida inimesi, kes ja kelle olemasolust ei teata kinnipidamiskeskuses, meie meditsiinimeeskonnad pakuvad meditsiiniabi, läbirääkimist ei peetakse kinnipidamiste keskuste juurdepääsu küsimuses ametivõimudega praktiliselt igal päeval ja iga päev oleme me üllatunud selle üle, kui palju neid inimesi seal tegelikult on. olukord on tõesti muutunud ja olukord on väga erinev, üks, ühe kinnipidamiskeskuse külastamine ei anna tegelikult selget pilti sellest, kuidas on üldine olukord me räägime siin kinnipidamiskeskustest, mis on äh, üks valitsuse, on valitsuse kontrolli all olevad kinnipidamiskeskused, aga me teame, et on ka teisi kinnipidamiskeskusi ning äh, kinnipidamis alasid. Äh, see neid ühendab ainult üks asjaolu, nimelt seal on nii naisi, mehi kui lapsi. iga kord pakume me abi ka lastele äh,, imikutele, vii-, alla viieaastastele, kooliealistele lastele, alaealistele üldisemalt. nii et üks järeldus on ainult teha, Liibüa on kõige äärmuslikum näide selle kohta, kuidas äh, isoleeriv poliitika ei õõnesta mitte ainult varjupaigaõigust, vaid muudab Euroopa Liidu kaasosaliseks äh, migrantide õiguste rikkumise protsessis. kui me tahaksime tagada äh, põhivajadused, äh, siis äh, oleks võimalik olukorda ka, ka ähm, tõenäoliselt paremini kontrolli alla saada. me peame ka inimeste vajadusi, inimõigus, inimväärikust edendama ning nende põhivajadusi rahuldama. praegusel hetkel on tegevus suunatud kahele eeldusele, mis on valed, arvati, et see praegune lähenemine pakub mõistetatud toetust ja et Euroopa Liidu riigid, kui saavad kontrolli alla rändevood, aitab äh, vähendada ebaseaduslike marsruutide kasutamist, aga nii see ei ole läinud. mis puudutab äh, kaitsevõimekust, siis äh, vabaühendused, rahvusvahelised vabaühendused peaksid ka pakkuma kaitset, aga samas on teada, et personali on kohal väga vähe. mitte kunagi ei ole olnud võimalust regist-, inimesi registreerida korralikult, nende usku registreerida Homsis, paku-, püüdsime pakkuda meditsiinilist abi ja pidime siis läbirääkimisi pidada selle üle, kas saab saata inimesi, kes vajavad meditsiinilist äh, abi, äh, saaks saata haiglasse. mõnikord ei ole see õnnestunud, nii et me leiame needsamad inimesed äh, siiski kinnipidamiskeskustest, kuhu läheb meie meditsiinimeeskonda me võib-olla ei kohtu samade inimestega, kellega kohtusime äh, pardalt tulekupunktides. Äh, kinnipidamiskeskustes on inimesi, kes kaovad kuskile, kuhu me ei tea, kuhu, aga kui me räägime inimestest pärast merelt päästmist, teame, et nad satuvad erinevate ohtude valda, sealhulgas ka inimkaubandus, kriminaal, äh, organisatsiooni poole röövimine, orjapidamine, vägivald, seksuaalorjaks sattumine. Liibüas on olukord muutumas ka äh, migrantide integreerimise vallas oleme me kuulnud sellest, aga kõik ulatuslikud üritused turvaliste alternatiivide väljatöötamisele kinni veetavatele on läbi kukkunud, on ainult sada nii-öelda voodikohta pärast Tadžura äh, töörühma, äh, Tadžura kinnipidamiskeskuse arenguid, loodi Tadžura töörühm, et välja töötada alternatiive, aga edusamme pole. migrandid ja pa-, pa-, pa-, pagulased äh, on keeldunud toetusest sest nad teavad, et äh, sellised almused ei kaitse neid meelevaldse äh, kinnipidamise eest. me tunneme väga suurt muret lõimimise pärast äh, sellisel moel ja kinnipidamiskeskuste sulgemise pärast me peame ja see urbaanse lõim-, linna lõimimise programm, programm on küsitava väärtusega, kui saab välja töötada turvalisi alternatiive Liibüas, siis oleks vähem survet väljasaatmiseks. tuleks luua ka erakorralised evakueerimiskoridorid, praegusel hetkel aga ei ole mehhanismi, et tagada piisavat juurdepääsu põhiteenustele ning turvalisust kolmandate riikide kodanikele ja ka ÜRO pagulaste ameti registreeritud inimestele. panin ka seda ise tähele, kui olin seal kuid aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist kinnipidatavate arv oli suur ja ei olnud äh, neid inimesi, kes valmistasid muret ÜRO pagulaste ametile, aga nüüd kaheksakümmend protsenti kinnipeetavatest nendest keskustest on registreeritud pagulastena pagulaste ametis. UNHCR ning vabaühendused äh, seisavad silmitsi suurte väljakutsetega ja ei ole mõtet oodata, et see linna lõimimise urban integration algatus oleks tõhusam migrandid äh, ei, ei soovi selles osaleda, nad tahavad pigem kinnipidamiskeskustesse või äh, GDF-keskustesse äh, pääseda, nagu me oleme näinud. kahekümne üheksandal oktoobril nelisada viiskümmend inimest Abu Salimist, kus on avatud uste poliitika, jalutasid minema, see näitab, kuidas tingimused on erinevad. ja inimesed said liikuda selles keskuses aga nad ei saanud ähm, äh, GDF keskusse minna, seal oli juba kaksteist tuhat inimest, nelisada viiskümmend ei saanud äh, sinna sisse, nii et äh, nad lihtsalt magasid tänaval kaks päeva selleks, et sinna juurdepääsu saada. kui süsteem ei suuda oma ülesandeid täita ja pakkuda ümberasustamisvõimalust, sellepärast et ümberasustamiskohtade arv on väga piiratud, siis on selge, et see ei saa olla ainus lahene, lahendus neljasaja viie, neljakümne viiele tuhandele äh, migrandile, kes seda soovivad. kui me vaatame, kui palju on inimesi kolmandatesse riikidesse ümber asustatud, siis samal ajal üle kaheksa tuhat inimesest on äh, tagasi toodud Liibüasse Liibüa rannikuvalves, äh, rannikuvalve poolt. kui me vaatame migrantide saabumist Euroopasse, siis see rändevoog on vähenenud, aga samas ei ole mingisuguseid õiguspäraseid kanaleid. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septembris juba pagulaste amet öö, äh, kutsus üles pakkuma nelikümmend tuhat äh, ümberasustamiskohta, aga öö, äh, nüüd kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks on alla seitsme tuhande koha öö, pakutud Nigerist on üle kahe tuhande inimese Äh, ümberasustatud Rwanda on nüüd valmis inimesi vastu võtma, Itaalia, Rumeenia on otse äh, asustamisega leppinud. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal üle kohe kahe tuhande äh, umbes kahe tuhande ringis lahkus inimesi, seitsesada kuuskümmend üks ümberasustamise käigus ja kaksteist tuhat evakueerimise programmi raames. üha rohkem inimesi tuuakse tagasi merelt Äh, nii et äh, ikkagi inimeste arv paraku kasvab, äh, nende inimeste arv, kes vajavad erakorralist abi. ümberasustamise programm peab toimima, see on tähtis. Euroopa Liidu poliitiline paradoks on praegu see, et ohus on need, kes on kõige haavatavamad, kellel on õigus kaitsele. kaheksakümmend protsenti umbes kinnipidamiskeskustes paiknevatest inimestest on reg-, registreeritud ÜRO pagulaste ameti poolt kui abi vajavad inimesed ja samas on nad sattunud lõksu. see on vastuolu. tõeline võimalus Liibüast päästada on IOM-i vabatahtlik koju tagasipöördumise programm, selle vabatahtlikkus on küll küsimärgi all, aga samas on see siiski üks võimalus Liibüa traagilisest olukorrast päästada. aga nendegi näitajad on üsnagi väikesed äh, ja sellest ei piisa. me tahame kiiresti ÜRO sekkuvust Liibüas suurendada, et pakkuda kaitset ning abi haavatavatele inimrühmadele selles riigis. selleks, et seda teha, Äh, ÜRO ja pagulaste amet ning tema partnerid peavad olema rohkem esindatud koha peal, äh, et pakkuda kohest abi ning äh, koheseid alternatiive, mida praegu ei ole. ÜRO pagulaste ameti mõtestatud tegevus on võimalik ainult siis, kui kõik teised partnerid samuti pakuvad Äh, abi ning peavad oma lubadusi erakorralise evakueerimise äh, kohta muuhulgas ning tervishoiuvajaduste kandmise eest hoolt kandmise kohta. siis võib kinnipidamiskeskused kinni panna. meil on vaja humanitaarseid lähenemisviise kinnipidavatele. kas võiksite otsad kokku võtta, ütleb härra esimees. meil on veel üks kõneleja, pärast me tahame veel mõtteid ka vahetada, eks ole? kõneleja räägib enam mikrofonita If, uh, if emergency evacuation... kui kiireloomuliste evakuat-, evakueerimist tuleks taga, äh, ümberasustamise alternatiivina kaaluda, siis linna lõimine võib olla ajutine lähenemisviis, aga praeguse, äh, praegusel, praegustes tingimustes see, see ei ole siiski humanitaarne alternatiiv, kogukonnapõhised algatused peavad hõlmama ka tagatisi inimeste heaolu garanteerimiseks. jah yeah,, and we still have One panelist to go, which is Mrs Sudbury. meil on veel üks äh, panelist, proua Sudbury, kui seda õigesti hääldatakse ja ta on rahvusvahelisest päästekomiteest. Teil on järgmisena sõna ja palun tehke nii kokkuvõtlikult kui võimalik, et meil jääks äh, ruumi ka küsimustele koordinaatoritelt ja liikmetest. annan oma parima olen väga tänulik komisjonidele ja esimeestele, et Päästekomitee on kutsutud ühinema selle äh, olulise aruteluga. mõned sõnad meie organisatsioonist nendele, kes ei ole meie tööga tuttavad. oleme rahvusvaheline vabaühendus, mis tegutseb neljakümnes riigis üle kogu maailma, selleks et aidata neid, keda mõjutavad konfliktid ja kriisid, aidata neil taastuda ning saada taas kontroll oma elu üle oleme Liibüas kohal olnud alates aastast kaks tuhat üksteist lisaks oleme äh, Sahelis ja Sahara taguses Aafrikas teistes riikideski. toetame äsja saabunud põgenikke, kes on äh, USA-s ümber asustatud ning kes on ümber asustatud ka äh, Euroopas, seega me tõepoolest puutume kokku põgenike ja migrantidega erinevates et, etappides ning mõistame nende haavatavust. ükskõik, mis on meie arvamus Euroopa Liidu ja Liibüa rannikuvalve koostöö kohta, olen palju kuulnud täna hommikul äh, Äh, nende poliitikate ja kasvava vägivalla kohta, et Euroopa Liidul ja liikmesriikidel on äh, tõepoolest vastutus suurendada rahastust ning diplomaatilist tegevust selleks, et äh, parandada neid olukordasid, milles migrandid Liibüas ennast leiavad ning selleks, et kiirendada ähm, seaduslike rändeteede loomist Euroopasse ja mujale ning ma pakuksin kolm kohest lahendust meie vaatenurgast, mida Euroopa Liit võiks teha. kõigepealt on vaja roh-, paremini suunata Euroopa Liidu rahastust, äh, tagamaks, et see on äh, kättesaadav suurima vajadusega piirkondades ning et see tooks kaasa süstemaatilise vajaduse, mitte ainult ei raviks sümptomeid. paneel keskendub kinnipidamiskeskustele, aga kuna oleme täna juba äh, rääkinud sellest, siis väga palju vähem räägitakse põgenikest ja migrantidest linnapiirkondades, kus enam kui üheksakümmend protsenti praegu Liibüas Äh, asub. Need inimesed on äh, samavõrd haavatavad kui, või isegi rohkem haavatavad kui need, kes on kinnipidamiskeskustes, nagu näitab meie kogemus koha peal. Neil ei ole mingisugust äh, Liibüas on migrandiks olemine ebaseaduslik, neil ei ole juurdepääsu isegi põhiteenustele ning neil puudub juurdepääs toidule, ravimitele, varjupaigale ning äh, nad on endiselt, äh, endiselt haavatavad inimõiguste rikkumise osas ning äh, ka muudes aspektides. nagu härra Popovski mainis, siis Euroopa Liidul puudub ülevaade nende kogukondade kohta, aga IOC töötab nendega, näiteks Tripolis on kaheksakümmend viis tuhat migranti ja Metsratsas on kuuskümmend viis tuhat migranti migrandid puuduvad kokku erineva diskrimineerimisega, kui nad üritavad saada juurdepääsu teenustele. diskrimineeritakse soo, keele, naha, värvi ja religiooni põhjal. Need on vaid mõned näited. üks näide eriti haavatavast grupist on rasedad naised, kes üksi liiguvad arvestades, et neil on piiratud juurdepääs meditsiiniteenustele ning naised peavad tihtipeale küsima oma luba, küsima luba meestelt, et saada ravi ning kui nad reisivad üksi, siis on neil veelgi vähem juurdepääsu äh, meditsiiniteenustele ning äh, nad, äh, nad on kinnipidamiskeskustes veelgi suuremas ohus. me üritame väiksel tasandil parandada olukorda linnades, linnades viibivate migrantide ja põgenike jaoks me tahame tagada, et kohalikud äh, tervishoiusüsteemid on nendele kättesaadavamad, lisaks äh, pakume koolitust Liibüa äh, meditsiinitöötajatele, et vähendada institutsioonilist rassismi ning lisaks tahame pakkuda vaimse tervise teenusteid olukorras, kus riiklik suutlikkus on väga väike. nagu on juba mainitud, siis osutame teenuseid ümber asustatud liibüalastele ning ka migrantidele ja põgenikele, arvestades nende kogukondade suurt vajadust me tahame toetada riigi ülesehitamist pikaajaliselt ja mitte ainult asendada lühiajaliselt riigi äh, võimekust. küll aga ei ole praegu vastavuses humanitaarvajadused ning Euroopa Liidu rahastuse äh, andmine umbes kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu äh, kaitserahastusest on suunatud äh, kinnipidamiskeskustesse ja mitte linnapiirkondadesse, äh, aga nagu me kuulsime, siis ainult väike osa põgenikest ja migrantidest on kinnipidamiskeskustest. teiseks, kõige suuremad vajadused on tuvastatud lõuna- ja idaosas Liibüas. pool rahvastikust, kes abi vajab, asub seal, aga veerand abist asub, suunatakse läände ja Tripolisse suur osa vajadusest inimestest äh, ei saa seda abi, sellepärast et humanitaarabi ei ole suunatud äh, linnapõgenikele ning äh, liiga vähe juurdepääsu on humanitaarabile. me tahaksime, et Euroopa Liit mõtleks ümber oma lähenemise ning suurendaks rahastust linnakogukondadele ning tagaks, et kogukonnapõhine lähenemine on kõige keskmes teiseks, lisaks rahastusele tuleks Euroopa Liidul investeerida rohkem poliitilisse kapitali ning diplomaatiasse, et äh, muuta neid õiguslikke raamistikke, mis äh, suurendab seda haavatavust ning et äh, aidataks Liibüa ametivõimudel luua konkreetne plaan nende kes-, kinnipidamiskeskuste jaoks. nagu me paneelis kokku leppisime, siis kinnipidamise lõpetamine on inimõiguste seisukohalt oluline ning nende sulge, kinnipidamiskeskuste sulgemine on positiivne samm, aga ennatlik on seda tähistada ilma et meil on äh, selge plaan anda neile migrantidele kogukondadesse äh, alternatiivid ning et lõpeks diskrimineerimine Liibüa kogukonnas. Äh, seni on nad sama haavatavad kinnipidamiskeskustes kui linnakeskustes. Nende võimalused on väga piiratud, Liibüa tuleviku julgeolek on väga ebakindel ning neil ei ole ka ohutut väljavaadet Euroopas ega ka ümberasustamispoliitika teekondadel. paljud neist ei saa kas tagasi pöörduda oma, nad ei saa ka tagasi pöörduda oma päritoluriiki, isegi kui nad seda tahaksid. meil on elujõulised alternatiivid kinnipidamiskeskustesse, me oleme nende kallal ka töötanud, näiteks oleme koos töötanud Liibüa Punase Ristiga selleks, et äh, pakkuda mittetoiduabi, äh, vaimse tervise ning tervishoiuteenuseid linnakeskustes ning me toetaksime väga nende lähenemiste laiendamist ning selleks, et suurendatakse rahastamist ning koordinatsiooni Euroopa Liidu poolt selles suunas. me tahaksime, et Euroopa Liit võtaks suurema juhtrolli äh, kinnipidamiskeskustele alternatiivi loomisel, et nad looksid äh, konkreetse üksikasjaliku plaani, mis tooks kaasa kinnipidamiskeskuste sulgemise äh, ning et nad pakuksid nende alternatiivsete lahenduste koordineerimist. ning lõpetuseks me hindaksime väga, kui pakutakse tuge, mis aitaks Liibüa ametivõimudel aidata humanitaarabipakkujaid, äh, kui kavandatakse suure ulatuslikku kinnipidamiskeskustest vabastamist. Nend-, meil oleks vaja teada äh, nende vabastatud inimeste arvu, äh, ne-, kohti, kuhu need saadetakse, et me saaksime vähendada neid raskusi, mida need inimesed kogevad. nüüd jätkusuutlikud lahendused, mida Euroopa Liidu juhid peaksid pakkuma. kuna konflikt Liibüas suureneb, ning rändeteed Euroopasse suletakse, siis me oleme juba arutanud ja ma tean, et teie komisjonid toetavad seda, et meil on vaja seaduslikke rändeteid äh, ning et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, annaksid lubaduse võtta vastu rohkem inimesi ning perekondade ühendamine äh, on oluline ning Liibüa puhul ka ümberasustamine. evakuatsioonimehhanismid, millest me oleme täna juba rääkinud, ei ole piisavad ilmselgelt ning neil ei ole piisavalt palju vahendeid. meil on kohe vaja, et rohkem Euroopa Liidu liikmesriike liituksid nende mehhanismide ja süsteemidega, mida Nigeris ja Rwandas kasutatakse, aga ka need, kes on juba andnud lubadusi, peaksid neid kindlasti täitma. ümberasustamisega nõustunud riigid peaksid kindlasti tegutsema, et rohkem inimesi saaks menetlusse võtta suured riigid saaksid ümberasustamismehhanismi kaudu teha ära väga palju, sealhulgas ka Euroopa Liit. ümberasustatud äh, põgenikud saavad kasu, ümberasustamine toob kasu nii nendele ümberasustatud isikutele kui ka Euroopa Liidu kogukondadele. liikmesriigid ei ole suutnud seni äh, liikmesriigid on ümberasustatud liikmesriigid on lubanud ümber asustada viiskümmend tuhat inimest kolmekümne esimeseks oktoobriks, aga nad ei ole seda suutnud teha ning neil on aega nüüd detsembrini, et oma lubadust täita. ja Euroopa Liidu jaoks on see väga oluline hetk saata sõnum, et nad ei jäta äh, kogu vastutust äh, äh, arengumaadele paigutada ümber need haavatavad inimesed ja põgenikud. ning nüüd lõpetuseks palve üks väga olulise tegevuse tegemiseks, mis on libe komisjoni pädevuses ja mis võiks tõepoolest väga palju muuta. nagu paljud teist teavad, siis äh, on esitatud ettepanek ümberpaigutamise raamistikuks ja Euroopa Liidu õigusaktides, mis pakuks ühtlustatud äh, protsessi äh, ja aitaks tagada kiirema ümberpaigutamise protsessi. see protsess on väga lähedal kokkuleppele jõudmisele nõukogus aga see on seotud äh, ühtse varjupaigasüsteemi tähtajaga. Äh, päästekomitee soovitaks, et äh, me lahutaksime selle ümberasustamissüsteemi üldisest rändereformi paketist, et raportööride ja variraportööride töö ei oleks asjata. see muudaks väga palju nii haavatavate põgenike jaoks Liibüas kui ka üle kogu maailma ning aitaks toetada arengumaasid, kes neid toetavad suur aitäh teile tähelepanu eest! International... aitäh! saime väga hästi aru, mida te meile edastada tahtsite, võite olla kindlad, et äh, meie komisjon annab endast tõesti parema olukorra muutmiseks. aga peame arvestama probleemidega, mis on Euroopa Liidu otsustusprotsessis, aga nüüd anname endast parima selleks, et anda sõna kõigile sõnasoovijatele. mul on siin neli inimest juba kirjas, aga kõigepealt siiski tuleb sõna anda koordinaatoritele. saan aru, et Rahvapartei pole esindatud, sest nad on kõik Zagrebis. Neil on seal fraktsiooni koosolek, mistõttu neid ei ole täna siin. nüüd sotsiaaldemokraadid Birgit Sippelit ei ole kohal, aga kas keegi tahab teda asendada? ei, proua Guillaume. ja palun, härra Köster siis esimesena sotsiaaldemokraatide nimel. Yes, thanks. Uh, okay, uh, my questions are the... aitäh. minu küsimused. kõigepealt olen natukene pettunud sest esimeses voorus küsisin selle kohta, kuidas paremini migrante registreerida selleks, et neid kas tagasi saata või ümber paigutada, aga ma ei saanud sellele küsimusele vastust, nii et äkki eksperdid võiksid sellele vastata, sest minu arvates oleks sellest palju kasu. The... teiseks äh, nüüd migratsioonikeskused äh, kinnipidamiskeskused, vägivaldne tagasisaatmine. tahaksin teada, mis meetmeid tahavad UNHCR ja Euroopa Liit vastu võtta selleks, et parandada öö, UNHCR-i võimekust keskuste pidamiseks ja et nad saaksid tõesti ka realistlikult sealseid vajadusi rahuldada. ja teine küsimus, Liibüa rannavalve kohta, kuidas me saaksime tagada parema järelevalve Liibüa rannavalvele. meil on piisavalt tõendeid selle kohta, et rannavalve ei käitu õigesti keerulistes olukordades, näiteks Alan Kurdi juhtum kahekümne viiendast oktoobrist, kui rannavalve ähvardas äh, äh, laeva meeskonda ja stressis inimesi ning isegi lasi hoiatuslaske õhku. järgmisena proua Infeld, palun. aitäh, esimees. aitäh kõikidele äh, ekspertidele, et meiega nii palju informatsiooni jagasid. tõesti väga raske nüüd otsustada, kust alustada ja mida küsida. kuid ma arvan, et äh, IRC dokumendist äh, tuleb väga selgelt välja see, mis on selle asja tuum, et tegemist on tõesti äh, äh, kaitsekriisiga, mitte migratsioonikriisiga. üritatakse inimesi võimalikult kaugel Euroopa Liidust väljas hoida ja üritatakse lihtsalt inimestest lahti saada. aga see peaks olema täpselt vastupidi. on väga küüniline kuulda, et saabuvate inimeste arv suureneb, aga samal ajal turvaliste ja legaalsete koridoride arv väheneb. ma ei ole päris kindel kõikides nendes numbrites ja lubadustes. ma saan aru, et Euroopa Liit on lubanud kuus tuhat nelisada inimest ümber asustada. oli see Niger Liibüast Nigeri kaudu või kuidas? vist sain valesti aru, sest te raputate pead. teiseks, viimased kaks kõnelejat. ütlesid, et kinnipidamiskeskuste kinnipanekust pole kasu, tuleb leida alternatiivsed, aga kuidas seda teha, kui väga raske on abilisi sinna koha peale saada, ma ei mäleta, kes ütles seda, mulle tundub, et UNHCR-i esindaja ütles, et on väga raske saada viisat selleks, et riiki siseneda. sellises olukorras tundub see mulle küll väga kahtlane. nüüd rahastamine. et äh, raha tuleks suunata ka riigi teistesse piirkondadesse, mitte ainult Tripolisse ja Tripoli ümbrusesse ja kuidas Euroopa Parlament kui eelarve eest vastutav asutus saaks oma eelarve äh, võimekust siis ka tõesti kasutada selleks, et äh, muuta olukorda see vist olekski kõik, nii et tahaksin saada selgitusi nende lubaduste kohta ja inimeste arvu kohta, kes on vastu võetud, kuigi tõesti, see on kõigest piisk meres. eriti kui kuulata siin neid numbreid ja see tegelikult tõesti laseb järeldada ainult seda, et Euroopa üritab inimesi endast kaugel hoida ja teha seda võimalikult odavalt, aga tegelikult läheb see väga kalliks maksma nii rahaliselt kui ka inimõiguste arvelt siis. aitäh, proua Infeld ja nüüd äh, proua Kuunke Roheliste nimel. aitäh, jätkan äh, rootsi keeles. suur tänu. tegemist oli väga murettekitavate äh, aruannetega IRC esindaja tegi ju täiesti konkreetseid ettepanekuid selle kohta, mida Euroopa Liit peaks ette võtma seal oli kohe päris mitu ettepanekut ja ma tahaksin ka teistelt ekspertidelt konkreetselt kuulda, milliseid alternatiive nemad välja pakuksid äh, sellele koostööle, mis praegusel hetkel on Euroopa Liidu ja Liibüa vahel ja mida konkreetselt võiks paremini või teistmoodi teha. ning teilt kõikidelt tahaksin teada, kas olukorda Liibüas on mõjutanud ka Euroopa Liidu toetus ja kas see on endaga kaasa toonud ka kriminaalset tegevust? ma ei näe siin äh, proua Tardinot, kas keegi teine tahab teda asendada. kui mitte, siis ECR ja härra Procaccini, palun. aitäh mõtisklesin siin nende ettekannete üle ja hindan väga seda, mida ütles kolleeg Närt. on tähtis, et Euroopa Liit oleks kohapeal esindatud. ja see mõte nüüd siin, et kodus diivani pealt saaks äh, lahendusi välja pakkuda või ka siin institutsioonide saalist Brüsselis või Luksemburgis on utoopia. me peame olema kohapeal esindatud ja tahaksin tõesti siin välja tuua Itaalia suursaatkonna julguse, sest tegemist on ainsa suursaatkonnaga, mis on Liibüas veel lahti kogu Euroopa saatkondadest siis, kogu läänemaailma saatkondadest kui oleks Euroopa Liidu delegatsioon esindatud seal, kui oleks rohkem saatkondi, oleks ka lihtsam humanitaarkoridore avada ja aidata neid, kellel on tõesti kaitset vaja. Neid, kellel on tõesti rahvusvahelist kaitset äh, vaja, et nad saaksid siis tulla turvaliselt Euroopasse, ilma et nad peaksid siin inimkaubitsejate kätte ennast andma. mul on väga kahju, et Rootsi kolleege ei ole äh, enam kohal. ta rääkis siin äh, Liibüa koloniseerimisest äh, aastal tuhat üheksasada nelikümmend kolm, et Itaalia oli selle taga. tegelikult sai see alguse juba tuhat üheksasada üksteist ja muide Rooma impeeriumi äh, esindajad, minu eelkäijad ju ka juba öö, esimesel-teisel sajandil koloniseerisid Liibüa. nii et tõesti nüüd aga me peaksime tulema tagasi Euroopa Liidu juurde. meil on nüüd Euroopa Liit ja Euroopa Liit ei peaks arvama, et ta saab lahendada kõiki probleeme sellega, et paneb raha pataka lauale ja teised võivad siis äh, humanitaarprobleeme lahendada. humanitaarprobleemidest äh, tulevad edasi geopoliitilised probleemid, mis puudutavad ka meid kõiki, kõiki eurooplasi. aitäh ja nüüd kuue fraktsioonist keegi, proua Björk Uh, aitäh! ma arvan, et äh, olles siin tutvunud Euroopa Liidu poliitikute, poliitikatega Liibüa osas, et üritatakse tõesti inimesi Euroopa Liidu randadest kaugel hoida, aga see tähendab ka seda, et ma olen tegelikult aktiivselt Äh, ajanud Liibüas äh, seda poliitikat, et inimesi seal kinni peetakse, see on tegelikult toonud kaasa piinamisi ja vägivalla, nii et me vastutame selle eest, nii et me peaksime selle äh, nii-öelda vabastamispoliitika Liibüast sisse viima, et kuidas seda siis teha, et milli-, mida see peaks siis täpselt tähendama rahastuse mõttes ja ka sisu mõttes ja me, meie kõige tähtsamaks eesmärgiks peaks olema tõesti see, et me annaksime abi, abi vajavatele inimestele. ja muidugi üheks osaks on tõesti inimeste vabastamine sealt ja ma tõesti olen nõus selle ümberasustamisega, aga lubadused on nii väikesed võrreldes vajadusega, nii et meil on vaja humanitaarkoridore ja meil on otse vaja evakueerida Äh, tahan ka küsida UNHCR-i esindajatel, et need neli tuhat nelisada inimest, kellest te rääkisite, äh, need äh, vabatahtlikud tagasi pöördunud, kas te teate ka, mis nendest on saanud? me peame rääkima Liibüa rannavalvest. Nad tõesti sunniviisiliselt saadavad inimesed tagasi Äh, osad neist on ainult registreeritud. siin mainiti, et kaheksa tuhat, tegelikult on neid rohkem. me ei tea, kuhu nad lähevad, äh, ametlikesse või mitteametlikesse kinnipidamiskeskustesse. ma kohtusin Nigeris inimestega, kes ta siis, rannavalve oli, sundis äh, tagasi pöörduma. Neid väärkoheldi, nad ei teadnud isegi, kus nad on. nii et tõesti, me peame lõpetama igasuguse rahastamise, mis puudutab just seda nõndanimetatud Liibüa rannavalvet. Liibüa rannavalve kasutab Euroopa Liidu vahendeid, seega meie oleme kaasatud sellesse protsessi. ehk siis see peab lõppema, sest tegemist ei ole turvaliste sadamatega. see on minu poolt kõik, sõnum on selge, me peame selle kinnipidamispoliitika, mille osaks me oleme Liibüas. aitäh, proua Björk nüüd äh, inimõiguste äh, allkomisjon ainult Irina von Viise on kohal koordinaatoritest, nii et te saate sõna. aitäh, vabandan, sest ma pean minema ühele teisele koosolekule, nii et võib-olla ma ei saa isegi vastuseni siia jääda. paljud võib-olla on seda juba küsinud, aga ma ei usu, et ma sain vastuse. nimelt need migrandid ja pagulased, kes saadetakse Liibüasse tagasi ja selle kokkuleppe pärast, mille sõlmisid Itaalia ja Liibüa. umbes kaheksa tuhat inimest, keda siis Liibüa rannavalve on kinni püüdnud ja tagasi viinud. kas me teame, kui paljud neist on selle nelja tuhande neljasaja inimese hulgas, kes on kinnipidamiskeskustes? ja need summad äh, või numbrid, mida siin mainiti, et kaks tuhat kuussada inimest, kelle pärast muretsetakse. ma sain, minu arust UNHCR mainis seda numbrit, et mida see tähendab, et muretsetakse ja. ja kaheksakümmend protsenti kinnipidamiskeskustes, keda on äh, registreeritud kui äh, pagulased UNHCR-i poolt, et kas see on mingi teistsugune definitsioon ja kas see te, on siin ka mingi eraldi kategooria, sest äh, numbrid ei klapi siin, nii et äkki te võiksite natukene selgitada seda ja mis on saanud nendest pagulastest, kes siis tagasi pöörduma sunniti? kaks äh, kolleegi soovivad veel küsimusi esitada. tehke palun hästi lühidalt äh, ja küsige siis täpseid küsimusi selleks, et äh, meie külalistel oleks ka võimalus äh, nendele vastata. saan aru, et IOM ja UNHCR olid need, äh, kellele küsimusi esitati, aga üritage tõesti teha lühidalt, sest meil on siin välisteenistuse ase peasekretär siia tulemas, nii et palun tehke lühidalt. aitäh nagu ma õigesti aru saan, märtsis kaks tuhat kaheksateist IRC on vastutanud kinnipidamiskeskuses Tripolis, kus on ka eraldi osa, turvaline osa lastele, tüdrukutele ja naistele, kes on vägivalla ohvrid. tahaksin teada, kui palju naisi ja lapsi on siiamaani teie abi saanud, kui paljud abi vajasid ja mis on äh, kõige levinumad äh, soopõhise vägivalla juhtumid? aitäh ja härra Nart, tõesti, ärge nüüd hakake oma elukõnet pidama, lihtsalt küsimus, palun. Liibüas toimub sõda, ütleb härra Nart ja nüüd meie räägime sellest, milliseid lahendusi pakub äh, valitsus, mis tegelikult ei valitse, nii et me tegelikult teame, et kõik need ettepanekud, mida on siiamaani tehtud, selle taga oli tegelikult see, et äh, viiakse sisse äh, valitsuse poolt tunnustatud tsoon, aga tegelikult suuremat osa kon-, riigist äh, valitsus ei kontrolli. tegemist on sõjas oleva riigiga ja kuidas me ootame lahendusi valitsuses, kes tegelikult ei valitse, proua Keller? suur tänu, üks küsimus. siin on terve rida organisatsioone, kes on analüüsinud olukorda, te tunnete olukorda koha peal mis on ähm, selle analüüsi, selle info jagamise, kooskõlastamise koht, kas ÜRO, Liibüa eriesindaja või keegi muu? ja teie suhted Euroopa Liiduga üldisemalt, kas, ähm, kes on teie kontaktisik, on teil üks äh, kontaktpunkt või mitmeid? kas äh, Äh, on selline ühendav lüli või on see suhete rägastik keeruline? ja suur tagasi meie paneeli külaliste juurde. ÜRO pagulaste amet, äh, peamiselt esitati teile küsimusi, andke endast parim, et me saaksime siiski ajakava taas rajale ja saaksime päevakorraga jätkata teiste küsimustega päevakorras. Äh, paistab, et tegemist oleks nagu võidusõiduga kuidas siis registreerimise menetlust parandada, väga raske küsimus. Äh, ja ÜRO on püüdnud äh, sellist äh, menetlust korraldada, aga seda ilma ametivõimudeta teha ei ole võimalik ja sellest tulenevad raskused. kuidas siis anda ÜRO-le võimaluse rohkem keskusi luua, kui ma sain küsimusest õigesti aru, siis te mõtlete siin GDF keskusi või alternatiive Äh, kinnipidamiskeskusesse, see on seotud selle üldise aruteluga kinnipidamiskeskuste lõpetamisega, koostöö vabaühendustega, rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga on äh, meie jaoks suureks väljakutseks, meil on vaja koostööd teha nendega, samuti on vaja ametivõimude äh, koga koostööd teha, väga palju läks aega, et saada luba ka EDF-i, GDF-i avamiseks, siis kui me mõtleme sisepõgenikele, riigisisestele põgenikele, siis kaitsekriis on suurem, kui me tegelikult arvame, kui rääkida kaitsekriisist, äh, viisade saamise raskus, jah, see on reaalsus, nii see on. Äh, paljud meie viisataotlused lükatakse tagasi erinevatel põhjustel, äh, rahvus kodakondsus ja nii edasi ja kui viisa antakse, siis väga lühikeseks ajaks, nii et äh, me peame Liibüast jällegi välja minema, siis äh, uuendama viisat, ootama seda viisat ja see on tõesti ähm, suureks takistuseks mitte ainult ÜRO pagulaste ameti jaoks, vaid ka teistele kohapealsetele tegutsejatele. Euroopa Liidu vahendid ja kas Euroopa Liidu vahenditega on olukorda parandatud, kui eesmärk on, nagu keegi ütles, anda endast parim, et neid riigis kaitsta, kes vajavad abi, siis Euroopa Liidu abi on aidanud meil humanitaar- ning kaitsemandaati täita võtta. Euroopa Liidu vahendid on aidanud meil evakueerimise mehhanismi välja töötada, ümberasustamise tegevusi ellu viia, pakkuda abi ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa Liit on aidanud meil oma programmi ellu viia Liibüas, tegem-, Euroopa Liit ei ole ainudoonor, on ka teisi, kes raha annavad ning me sõldume oma ülesannet, sõltume oma ülesannete täitmisel kõigist neist. kas ÜRO pagulaste amet saab teostada järelevalvet vabatahtliku äh, tagasisaatmise mandaadi üle, mida ellu viib äh, IOM. ma arvan, et ma jätan IOM-i esindajale selle küsimuse vastamise selle kohta, kuidas see vabatahtlik äh, mehhanism toimib, meie ei ole selle mehhanismiga seotud kui sellisega, aga me koos käime külastamas kinnipidamiskeskusi ja IOM ei saada tagasi inimesi, kelle ÜRO pagulaste amet on äh, tunnistanud äh, probleemideks, kelle äh, inimesteks, kes kuuluvad nende huvivaldkonda, nii et selles mõttes neid ei puudutata. kaheksa tuhat inimest, kes on laevalt tulnud, palju nendest kuuluvad nelja tuhande viiesaja hulka Äh, seda me ei tea tegelikult ja meil ei ole mingisugust äh, nii-öelda jälgimissüsteemi kinnipidamiskeskuste ja pardalt tulemise punktide vahel ja inimesi võib, keda, keda sa näed laevalt äh, lahkumas, äh, võid kohata kinnipidamiskeskustes, aga ei pruugi, sellepärast et kogu aeg inimesi suunatakse kinnipidamiskeskustest teise kinnipidamiskeskusse, seda teevad ka ametivõimud, meie ei kontrolli seda ja meid ei teavitata inimeste liikumistest kinnipidamiskeskuste vahel ja veel vähem on meil infot äh, laevalt tuleku ning kinnipidamiskeskuste vahel toimuvast liikumisest. neli tuhat, nelisada, neli tuhat viissada on äh, äh, kellest kuus tuhat ja, ja kuus tuhat ja palju, palju inimesi, kes kuuluvad meie huvivaldkonda meie tuvastame need, kes äh, vajavad rahvusvahelist kaitset, äh, äh, varjupaiga taotlejad nii-öelda, see, tegemist ei ole veel antud, varju, antud varjupaiga staatusega, meie viime läbi eelsõelumise intervjuud kinnipidamiskeskustest, konfidentsiaalsed intervjuud on üheks probleemiks, aeg intervjuude elluviimiseks on teine probleem, me räägime siis sellisest eelsõelumisest põhimõtteliselt. ja mõnikord seitsekümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti, kuuskümmend protsenti on, on, on tulemus, need näitajad muutuvad kogu aeg. ja kuidas äh, tagada koostöö ning teabe liikumine Tuura töörühma rändeküsimuses mainiti, see on suur saavutus. Euroopa Liit, teised riigid, Kanada, Ameerika Ühendriigid, teised ÜRO ametid, vabaühendused tulevad kokku korrapäraselt, et olukorda hinnata ja anda endast parim selleks, et muredega toime tulla. ma loodan, et ma vastasin nii paljudele küsimustele kui vähegi võimalik. me teame, et me ületame oma kõneaja, aga äh, me ootame praegu järgmise päevakorrapunkti äh, äh, esindajat, härra Äh, Ole Henrikson, ka teil on võimalus öelda, äh, mida soovite öelda ja teised paneelis kõnelejad. Äh, suur tänu, ma katsun teha vähe, võimalikult lühidalt, kuidas me saaksime siis kogu olukorraga tegeleda, tegemist on tõesti keerulise probleemiga, konfliktid ja nii edasi. selleks tuleb tegeleda mitmel rindel, kogukonna stabiliseerimine, nagu kolleeg ÜRO pagulaste ametis mainis, sisepõgenike küsimus peame olukorda hindama ja, ja arvesse võtma kogukondi, hindama äh, üldpilti, ka pagulaste, migrantide vajadust, äh, siis samuti ümberasustamise järel on kindlasti suur vajadus, seda tuleks suurendada, tuleks anda võimalusi õiguspäraselt äh, riigist lahkuda. vabatahtlik tagasipöördumine, meie tegeleme ainult vabatahtliku tagasipöördumisega meie põhimõtetest lähtuvalt ja nagu ma ütlesin, kõik kinnipeetavad, keda meie aitame, nende puhul on läbi viidud intervjuud, sõelu, sõelimine äh, ja konfidentsiaalselt ja me teeme oma kolleegidega ÜRO pagulaste ametis tihedat koostööd selleks, et tagada, et mitte keegi, kes äh, vajab rahvusvahelist kaitset äh, ei saadetaks tagasi. me ei ole kohal mitte ainult Tripolis, oleme kohal ka lõuna pool. ideaalne oleks, et me oleksime kohal laiemalt, aga julgeolekuolukord on murettekitav ning äh, selles lepitakse kokku kesktasandil ÜRO-s. Äh, ma arvan, et sellega vastasin kõige kiireloomulisematele küsimustele ka teised, kui soovite, võite saada, äh, sõna ei pea, aga Médecins Sans Frontières või Rahvusvaheline Päästekomitee, kas teil on äh, lõppsõnavõtuks midagi öelda? suur tänu! ma arvan, et kõige olulisem kommentaar vast on see, et väga paljusid asju tuleb koha pealt parandama, jah, mõned asjad on koha peal paranenud juba. väga hea on meie koostöö, meie arutelud Euro Euroopa Liidu esindajatega Tunisisse aga organisatsioonid, kes on kohapeal, ka meie hulga, meie nende hulgas ei saa põhimõtteliselt äh, inimeste olukorda muuta, me saame jah, äh, ehitada tualette, pakkuda juurdepääsu veele, tervishoiuteenustele, aga see ei muuda seda, et neid inimesi meeleavaldselt vahistatakse ning peetakse kinni teadmata aja jooksul ning äh, et toime pannakse mitmeid ahistavaid rikkumisi, need jätkuvad, nii et ähm, minu pöördumine teile ja kõigi teie poole oleks luua võimalus, äh, luua need alad, kus need inim-, kuhu neid inimesi suunata, äh, turvakohad äh, ja, ja pidada lubadusi, mis on antud. rahvusvaheline päästekomitee, üks kommentaar ka teie poolt. üks küsimus esitati ka meile, meie soopõhise vägivalla alasel tehtava töökohta Tripolis äh, oleme me äh, teenindanud äh, ühteteist tuhandet pagulast ja migranti läbi oma tervishoiuteenuste Mesratas. umbes kakssada viiskümmend konsultatsiooni toimub iga nädal. mul ei ole soopõhise vägivara kohta statistikat kaasas, aga meil on statistika olemas, me tegeleme ka ennetamisega ning turvakohtade loomisega ning äh, me tahaksime äh, seda arutelu teiega jätkata ning esitada teile kirjalikult täiendavat infot selle kohta. ja lõpetuseks äh, Malini kommentaari kohta ka. alternatiivne alternatiivid süstemaatiliste muutuste elluviimiseks, mitte ainult kohapealsete hetkeolukordade parandamine, siis jah, te hakkate just rääkima koostööst äh, rannikuvalvega ning äh, Sofia mandaadist. meie arvame, et päästeoperatsioonide võimekuse suurendamine oleks äh, esimene samm sellel teel. suur tänu, et tõesti püüdsite väga kokkuvõtlikult kõneleda ja kolleeg Marcelino, kes on Maagrebi delegatsiooni esimees, võtab nüüd sõna selleks, et äh, otsad kokku võtta. teen lühidalt, ütleb härra Katserina. vabandust, et ma varem kohale ei jõudnud, mu lennuk äh, ei jõudnud õigeaegselt kohale ja ma arvan, et väga oluline on, et meil see kohtumine täna toimib, parlamendi töö on uut hoogu sisse saamas, komisjon ka alustab oma tööd, nii et väga hea on, et meie töö päevakorras on täna Liibüa teema. ning ähm, et me saime rääkida kõigist nendest teemadest, mis Liibüaga seoses äh, on olulised. minu poolt veel kaks äh, lühikest kommentaari et Liibüa puhul on tegemist riigiga, kus toimub kodusõda. nii et kõigepealt äh, on seal poliitiline probleem ning peame mõtlema selle peale, kuidas me saame olukorda parandada üldse ilma, et oleks kehtestatud relvarahu meie Euroopa Parlamendist, Euroopa institutsioonina peame selle hoiatuse välja tooma, me tahame teha koostööd äh, loomulikult ÜRO pagulaste ametiga Berliini tippkohtumist ette äh, valmistades äh, ning loodame, et relvarahu saavutatakse järgneva paari nädala jooksul, see on kõige eeltingimus, ilma selleta ma ei tea, mis saab. Euroopa Liidu algatused, vabaühenduste algatused, kõik kohapealsed äh, projektid, kõik on ohus, kui ei ole relvarahu. pärast seda tuleb luua poliitiline, diplomaatiline öö, äh, alternatiiv sellele traagilisele olukorrale. me oleme rääkinud äh, migrantide, rändajate olukorrast Liibüas. meil on vaja rohkem poliitilist tegevust. me peame need ebainimlikud kinnipidamiskeskused tühjendama ning vaatama, mida saab teha Liibüa riigiga, pidades silmas neid viimaste aastate ning nädalate äh, arenguid. probleemiks ei ole mitte ainult kinnipidamiskeskused. pidage meeles seda, et suurem osa sisserändajatest elavad väljaspool kinnipidamiskeskusi. me peame välja töötama omaenda algatused. viiendal toimub meil Maagrebi delegatsioonis Liibüa teemaline arutelu, võib-olla võiks kohale kutsuda ÜRO esindajad, kes saaksid meile rääkida, kuidas on olukord arenenud Berliini tippkohtumise eel. peame kõiki ettepanekuid tähelepanelikult kuulama ning et äh, Maagrebi delegatsioonis ning libekomisjonis saaksime töötada selle nimel, et koostada dokumendi eelnõu, kus oleksid kõik need ettepanekud sees. parlamendi tegevus lähikuudel peab äh, lähtuma sellest, mis Liibüas juhtub. me ei peaks siin rääkima ainult kiireloomulisest olukorrast, äh, vaid peaksime selle teemaga seoses parlamendi töö paika panema, struktureerima. suur tänu, kolleeg Kotseliina, austatud külalised Liibüa kinnipidamiskeskused, ränne Liibüast, migrandid, keda saadetakse Liibüasse tagasi, on meie libe komisjoni südamel. ja see arutelu Äh, on täna siin kokku kutsutud äh, põhjusega. on täiesti selge, et Euroopa Parlamendi äh, liikmeid on siin neljapäeviti vähem kui esmaspäeviti, aga see ei tähenda selle, seda, et me ei tunne suurt huvi selle teema vastu. olukord, me tunneme tõsist huvi selle teema vastu ja meil toimub, me alustame läbirääkimisi järgmise komisjoniga, kui komisjon ametisse asub. me ootame vaid seda, et komisjon saaks äh, tööle asuda, siis võtame kõikide volinikega ühendist, äh, proua Johanson, proua Jourova, Kinas, äh, Didier Reinders ja me loomulikult äh, võtame arvesse, mis toimub Liibüas ja seoses äh, migrantidega, kes tulevad Liibüast, kes saadetakse Liibüasse tagasi, sellepärast et ma arvan, et äh, olukorra humanitaarmõõdet ei saa ignoreerida. tegemist on tõelise tragöödiaga ja tegemist ei ole enam riigiga, varem oli tegemist läbikukkunud riigiga, võtame äh, seda teemat väga tõsiselt, me täname, et tulite siia, et äh, meid valgustada, et Euroopa Parlamendi liikmeid valgustada, arutelu äh, jätkub äh, ja ei ja me ei vaheta mõtteid mitte ainult komisjoni ja volinikega, vaid ka nõukoguga tulevikus. Need, kes on ellu jäänud, jääge palun siia ruumi. palun teil jääda ruumi, sest et me jätkame ilma pikema viivituseta, nagu ma ütlesin, vabandame asepeasekretäri ees, kes on meie juurde tulnud välisteenistusest, et me äh, viivitasime tema sõnavõttu, meil oli tuline arutelu, see oli igati arusaadav põhjus Liibüa teemal. aga nüüd kuulame ülevaadet olukorra kohta, mis puudutab Euroopa Liidu merevägede operatsiooni Sofia vabandust, aga mõned meist siin üritavad tööd teha. ja meie palume vaikust. Neilt, kes ruumist lahkuvad, palun tehke seda vaikselt, et me saaksime jätkata, sest meil on jäänud vähem kui tund aega ja me peame andma oma parima, et täita järgmine päevakorrapunkt. me vaatame üle olukorra operatsiooni Sofia osas mandaati on muudetud, nagu te teate. see käsitleb migrantide ebaseaduslikult üle piiri toimetajate, inimkaubitsejate ärimudelit Vahemere lõunakeskosas. me oleme selle teema üle arutanud. oleme rääkinud sellest jadast mis asendavad operatsiooni Poseidon ja Traipos Vahemerel. mandaat ise ei hõlma äh, merealuste saatmist, vaid ainult järelevalvet äh, õhuseadmete äh, kaudu. on öeldud ikka ja jälle, et Liibüa rannikuvalvet toetatakse õiguskaitsetegevusega merel. operatsiooni mandaati on pikendatud kolmekümne esimese märtsini kaks tuhat kakskümmend ning äh, mereväe äh, tegevus on ajutiselt peatatud ning töötatakse selle nimel, et mõelda välja lahendus maale tulemise jaoks. ning äh, selleks, et äh, kuulda asjade üksikasju, on meil siin välisteenistuse asepeadirektor härra Pedro Serrano. tema võtab sõna selleks, et selgitada meile antud olukorda ning siis üritame anda sõna nii paljudele liikmetele kui võimalik, kes seda soovivad. palun pidage meeles, et libekomisjoni hommikune koosoleku osa on ette nähtud kestma kuni kellani kaksteist kolmkümmend. kui me aga aega ületame, siis peame kõnelema inglise keeles nagu tavaliselt, sest et äh, sellel ajal ilmselt tõlgid lahkuvad, nagu ette nähtud. mul on ka üks äh, märkus, mida pean kommenteerima. ehk siis libekomisjoni äh, libekomisjon soovib teada, kuidas operatsioon Sofia aitab seda ärimudelit lammutada ning kuidas operatsioonid täidetakse, võttes arvesse, et merealuste ja vahendite kasutamine on ajutiselt peatatud. härra Serrano, teil on sõna. aitäh, mul on hea meel siin olla. ma olin siin vist viimati aprillis. aga loomulikult meil on uus parlament ja mul on väga hea meel siin olla ning teiega koos töötada selle teemaga ja teiste teemadega, mis teile võivad huvi pakkuda ning olla algusest peale väga selge, nagu härra esimees ütles operatsioon Sofia ei tegutse praegu täisvõimsusega. tõepoolest, nagu te kõik teate, siis käesoleva aasta märtsi lõpus, kui toimus operatsiooni mandaadi uuendamine, siis lepiti kokku, et mandaati uuendatakse äh, kuueks kuuks, septembrikuuni, aga mandaat äh, jääb selliseks, nagu ta on küll aga operatsiooni juhile anti juhised peatada selleks ajaks äh, merevahendite kasutamine. selline oli kokkulepe, millele jõuti siis nõukogus ning suunised, mis nõukogu andis oma äh, pädevuses anda strateegilisi juhiseid äh, operatsiooni juhile selle kohta, kuidas operatsiooni tuleks läbi viia. seega merevahendite kasutamine äh, otsustati peatada. seda otsust uuendati septembrikuus, septembri lõpus. seega operatsioonile jääb endiselt sama mandaat, aga peatatud on merevahendite kasutamine. nagu esimees ütles, siis äh, progr-, operatsiooni on uuendatud kolmekümne esimese märtsini kaks tuhat kakskümmend. kuid igal ajahetkel võivad liikmesriigid ehk siis nõukogu otsustada, et äh, muudetakse seda direktiivi või juhiseid, mis on antud äh, operatsiooni juhile ning otsustatakse kasutada merevahendeid, seega seda võivad igal ajal otsustada Äh, poliitilise julgeoleku komisjonis, kes siis äh, nõukogu äh, nimel tegutseb. selline on hetkeolukord. loomulikult see ei ole lihtsalt olukord, see on merevägede operatsioon. Need vahendid, mida kasutatakse, on õhuseadmed, mis jälgivad seda operatsiooni piirkonda ning annavad meile andmeid olukorra kohta, nagu esimees ütles, siis operatsiooni põhieesmärk on võidelda inimkaubitsejate vastu kes vastutavad migrantide ebaseadusliku piirile toomise eest. ning lo-, seda, äh, selle ülesande täitmise võimekust on vähendatud. jälgitakse merealuseid ning äh, esimesest aprillist tänaseni on äh, kinni peetud sada kakskümmend neli merealust seda siis äh, selle tõttu, et kahtlustatakse migrantide smugeldamises neid aluseid. seda me, seda me teeme nõukogu resolutsiooni alusel, aga see puudutab ka mandaadi teisi osa, ehk siis äh, relvaembargo ning äh, veel üks mandaadi osa, mille kohaselt on nõutud, et merevägedel või merealustel, kes selles piirkonnas viibivad, on kohustus anda informatsiooni äh, smugeldamise kohta, seega kolm elementi. nüüd operatsiooni äh, algusega võrreldes on äh, loodud veel üks element smugeldajate vastu võitlemiseks, milleks oli siis Liibüa rannikuvalve koolitamine. koolitamine on jätkunud, me pakume Liibüa rannikuvalvele kursuseid, koolitatud on kakssada kuus inimest alates aprillikuust. rannikuvalve koolitamine on reaalsuses väga oluline, sest mida me tahame siin tagada? me tahame tagada, et Liibüa rannikuvalve tegutseks kooskõlas nii suures ulatuses kui võimalik rahvusvaheliste standarditega, austades kõikide merealuste õigust läbida nende äh, piirkonda ning soolase operatsioon, soolase konventsioon ehk siis inimelude päästmine merel, selle alusel on ülesandeks tuvastada inimesed, kes on merel ning tuua tagasi nad Liibüa territooriumile, kui nad on päästetud merelt. Need inimesed tuleb tuvastada ja teha koostööd siis äh, ÜRO pagulasametiga ja rändeorganisatsiooniga nii palju kui võimalik selleks, et tagada päästetud inimeste õiguste järgimine ning nende õiglane kohtlemine. sellega koolitus siis kõige suuremas ulatuses tegelebki. Te olete juba arutanud eelmistel paneelidel neid arve, arvud on väga olulisel määral langenud. nagu te teate, siis aasta algusest on kogu Itaaliasse ja Maltasse jõudnud migrantide arv kolmteist tuhat sada seitseteist ning operatsiooni käigus kõneleb, vabandab, Liibüa ranniku ja mereväe äh, poolt päästetud inimeste arv on kokku umbes kaheksa tuhande ringis jah, see arv on seitse tuhat kuussada isikut praeguse hetkeseisuga. Te olete ka teadlikud, et mereväevahendite mm, kasutamise peatamise põhjuseks on asjaolu, et liikmesriigid arutavad endiselt seda, kuidas tegeleda inimestega, kes merelt on päästetud ja kuidas peaks toimuma nende merelt päästetud inimeste äh, randumine Euroopa Liidu territooriumile. seega see on oluliselt laiem kui operatsioon Sofia, see mõjutab operatsiooni Sofia, sellepärast et liikmesriigid tahavad, et konkreetseid äh, meetodeid kohaldatakse nendele inimestele, kes on operatsiooni käigus päästetud. selline on olukord praegu pean olema aus, see ei ole rahuldav olukord. mitte ühestki seisukohast liikmesriigid on sellest teadlikud ning me toimime, töötame selle nimel, et leida lahendus ning julgustame neid äh, seda tegema nii palju kui võimalik ja oleme aidanud neil seda teha. operatsiooni Sofia mandaadis ei ole konkreetselt ette nähtud päästa merel viibivaid inimesi, seda ei pea mandaadis olema, ükskõik äh, millised alused on äh, merel, neil on kohustus päästa inimesi merel ning operatsioon Sofia on äh, käigusoleku, äh, käigus oldud nelja aasta jooksul päästnud nelikümmend viis tuhat inimest. seda ei ole tehtud mitte seetõttu, et see on kirjas mandaadis, milleks on inimkaubitsemise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine, vaid see on, seda on tehtud sellepärast, et need kohustused tulenevad rahvusvahelisest mereõigusest. ning sellest tulenevalt on nelikümmend viis tuhat inimest päästetud. loomulikult on oluline peatada immigrantidega kaubitsemine, sest see paneb inimeste elud ohtu. ning see ongi operatsioon Sofia ülesanne. nii palju võin teile sissejuhatuseks öelda ning hea meelega vastan küsimustele, mis teil võivad olla. ja võib-olla viimasena mainiksin ka seda, et miks on olukord Vahemere kesk- ja lõunaosas nii tõsine, selle põhjuseks on peamiselt olukord Liibüas ning seetõttu on prioriteediks tegeleda kriisiga Liibüas ning osutada abi äh, kriisi lahendamiseks äh, võimaluste leidmisel. suur aitäh! Thank you, Mr Serrano on behalf of the European External aitäh, Serrano, härra Serrano. meil on siin ka saadik Lätinen, kes äh, esindab nõukogu julgeolekukomiteed. Neil ei ole küll konkreetset mandaati operatsioon Sofia osas, aga nad võivad äh, võib-olla vastata küsimustele, mis konkreetselt on neile suunatud. lisaks äh, laiendasime oma kutse äh, EUNAFOR äh, me Euroopa Liidu merevägede operatsiooni Sofia juhile, aga ta kahjuks seda kutset vastu ei võtnud, seega lähme kohe edasi, meil on ruumis koordinaatorid, kes saavad esimesena sõna küsimusteks, aga meil on ka teisi liikmeid, kes andsid märku sõnasoovist ning nad saavad selle võimaluse ning alustame siis proua Sippelist suur aitäh, aitäh ka ettekande eest. operatsioon Sofia ülesanded on praegu äh, järelevalve õhus. ma ei hakka täpsemalt rääkima kõikidest nendest ülesannetest, mainides lihtsalt äh, seda, et äh, pääste ja otsingu ülesannet saab teha, teha ainult Liibüa rannikuvalve, kes viib nad tagasi Liibüasse, seega inimesed ei sure Vahemerel, aga nad viiakse tagasi Liibüa olukorda seda võib nimetada päästmiseks, aga mina veidi kahtlen selles. nüüd migrantide ja inimkaubi-, migrantidega smugeldajate, inimkaubitsejate ärimudeli lõhkumine, ma kahtlen selles, kui nad ei saa inimesi Euroopasse tuua ja selle eest raha saada, siis meil on mõningast informatsiooni, et nad leiavad muu viisi, kuidas seda ärimudelit jätkata, nad saadavad sõnumi nende inimeste perekonnaliikmetele või nad sunnivad inimesi tööle ja saavad selle eest raha. seega ma ei näe, et see operatsioon toimiks, aga võib-olla teil on informatsiooni, mis selle ümber lükkab. nüüd ÜRO relvaembargo rakendamine. selle eesmärk on öelda, et Liibüasse ei tohi saata relvasid, aga ma tahaksin küsida, kuidas te saate seda tagada lihtsalt õhujärelevalve kaudu. ma loodan, et te ei taga seda lihtsalt Liibüa rannikuvalve teavitamise kaudu. üks ülesanne on veel ebaseadusliku inimkaup-, on koguda informatsiooni ebaseadusliku naftaekspordi kohta. taaskord, millist informatsiooni te kogute, keda sellest teavitatakse ning kuidas te tagate, et see aset ei leia ja kuidas on kõik see osa protsessist taastada Liibüas stabiilsus. kas see võib tõesti kasuks tulla, aitäh! aitäh, proua Intvelt! palun! aitäh, esimees! kaks küsimust. esiteks, mulle jäi mulje, et te olete üsna positiivselt meelestatud äh, koostöö osas Liibüa rannikuvalvega või nende koolitamise osas mulle aga tundub, et inimesed siin ruumis on avaldanud kahtlust äh, selle osas, mida rannikuvalve tegelikult teeb ja selle ulatuse osas, kus me saame öelda, et nende töö vastab meie standarditele. tahaksin, et seda veidi analüüsiksite. ja teiseks, informatsioon, mida te kogute eh, mandaadi erinevate eh, osade kaudu kellega seda täpselt jagatakse ning kuidas see toimib? proua Kunke. aitäh, härra esimees. ja räägin rootsi keeles. mul on küsimus selle kohta, kuidas on võimalik tegelikult kontrollida Liibüa rannikuvalve tegevust? kuidas see järelevalve toimub, kas te lihtsalt küsitlete rannikuvalve töötajaid või te küsitlete ka neid inimesi, kes on päästetud? miks see järelevalve hinnang ei toimu avalikult? meil ei ole juurdepääsu informatsioonidele ja informatsioonile ja aruannetele, aga see on väga oluline selleks, et me saaksime tööd jätkata, aitäh. aitäh. ma ei näe siin ID e fraktsiooni esindajat. ei näe siin ka ECR-i esindajat. kui neid siin tõepoolest ei ole, siis annan sõna Guele, kelle nimel võtab sõna proua Daly. aitäh, esimees mul on põhimõtteline probleem operatsioon Sofiaga. meil oli Iiri parlamendis äh, tuliseid äh, vaidlusi äh, selle üle, kas osaleda neutraalse riigina päästeotsingu operatsioonides. aga siis me liitusime operatsiooniga Sofia, mis on tegelikult sõjaväeline operatsioon ja kuigi seda näidatakse, et kui pääste- ja otsinguoperatsioonidega, aga tegelikult see lihtsalt asendab sõjaväelisi operatsioone ning see on oma olemuselt sõjaväeline operatsioon, seega ma jah, me peame inimesed äh, merelt päästma ja siis nad viiakse tagasi Liibüasse, kus nad müüakse orjaks, neid vägistatakse, piinatakse või jumal teab, mis nendega tehakse. mul on hea meel, et te siin olete ja ma tahaksin saada rohkem informatsiooni selle kohta, mida operatsioon Sofia tegelikult teeb vaatame näiteks äh, õhuväevahendeid. on soovitud rohkem läbipaistvust selle kohta, kuidas Euroopa Parlament ja liikmed saaksid informatsiooni nende varasemate juhtumite kohta, kas teie saaksite midagi teha, et meid aidata? nagu te teate, siis kahekümne kuuendal oktoobril toimus intsident, kus äh, Prantsuse äh, õhujärelevalve alus Sofia operatsiooni käigus äh, nägi, kuidas Liibüa rannikuvalve toimis vabaühendusega CIA. kas te võiksite meile sellest juhtumist rääkida, kindlasti on neid juhtumeid, sarnaseid juhtumeid veel, millist rolli mängib äh, operatsioon Sofia äh, kontaktides sõjaväega ning kuidas aitavad operatsiooni Sofia vahendid kaitsta äh, aluseid ja meeskondi ohtude eest. milline on äh, Frontex ja operatsioon Sofia suhe? väga palju abi oleks ka selles, kui te saaksite meile mingeid kinnitusi anda selle kohta, millist informatsiooni need äh, õhujärelevalve vahendeid jagavad, kas võetakse ühendust kõigi lähedal olevate alustega, neile kantakse neile seda informatsiooni, sealhulgas kodanikuühiskonna ja kaubaalustele. ning lõpetuseks koolituse kohta. Te ütlesite, et kakssada kuus inimest äh, Liibüa rannikuvalves said koolitust, kas te koolitate ka teisi Liibüa sõjaväelasi? kas äh, neid koolitusi on veel olnud või see on kogu arv? kuidas on inimesed valitud seal koolitustel osalema ning milline on tegelik protsent nendest inimestest, kes koolitusel läbivad ja ei ole lihtsalt äh, alustanud seda koolitust. ma arvan, et te peaksite otsima endale uued koolitajad, sellepärast et Liibüa rannikuvalve ja nende liikmete tegevus ei ole kooskõlas selliste inimeste tegevustega, kes oleksid äh, võinud selle koolituse läbida seega selle kohta tahaksin rohkem üksikasjalikku informatsiooni, milliseid kinnitusi te saate meile anda, et äh, me ei ole seotud äh, sunniviisilise tagasisaatmisega, sest kõik tõendid näitavad, et me oleme. härra Köster, teil on sõna. suur aitäh! minu küsimus sarnaneb Birgit Sippeli küsimusega, aga läheneb teisest vaatenurgast mandaadi pikendamise eesmärk on lõhkuda smugeldajate ja inimkaubitsejate ärimudel, te selgitasite seda. ning lisaks sellele nii-öelda Liibüa rannikuvalve ja merevägi saab täiendavat koolitust. mandaadi pikendamine ei anna üldse mingisugust päästevõimekust õhujärelevalve ei päästa inimelusid ning päästetegevus, mida teeb niinimetatud Liibüa rannikuvalve, tähendab seda, et migrandid võetakse merel kinni ning nad viiakse tagasi piinamise ja väärkohtlemise nõiaringi. mida kavatsetakse teha selleks, et olla kooskõlas rahvusvahelise õiguse ning inimelude päästmise kohustusega? see tähendab, et päästetud tuleb viia ohutusse kohta Euroopasse ning mitte kõrvale hiilida rahvusvahelisest õigusest Thank you, those were questions. aitäh, need olidki küsimused. korralikult esitatud terve rida. ja nüüd anname uuesti sõna asepeadirektorile selleks, et ta saaks vastata siis nendele küsimustele, mis esitati operatsiooni Sofia kohta ja ka selle tausta kohta, et mis on inimõiguste rikkumiste taga, mis on see ärimudel inimkaubitsejate tegevuse taga ja mida teie ennustate operatsioon Sofia tuleviku kohta? sest siiamaani on meil olnud nii palju tragöödiat Vahemerel meie kõigi silmal. Um, me oleme kõik nõus, et tegemist on kestva tragöödiaga. Te ei pea mitte kedagi välisteenistuses selles veenma, me teame seda. aga küsimus on selles, mida me saame teha selleks, et seda tragöödiat lahendada. ja ma arvan, et üks küsimus, millele me peame rohkem tähelepanu pöörama, on just olukorra lahendamine Liibüas kas meile see meeldib või mitte, Liibüas on äh, võimul valitsus, mida tunnustab ÜRO, kellega me peame tegema koostööd, kes haldab rannavalvet ja ka mereväge. ja nagu paljud teist ütlesite, me peame tegutsema õiguslikus raamistikus ja meil on olemas õiguslik raamistik, millest kinni pidada. on täiesti selge, et äh, seda valitsust ei toeta kogu Liibüa rahvas ja et võitlused Liibüas käivad just võimu pärast, see on praegune olukord, tegemist on konfliktiriigiga, raske, keerulise konfliktiga, tegemist on paljude eripäradega riigiga ja see teeb selle konflikti lahendamise veelgi raskemaks. nii et me üritame põhimõtteliselt vaadata, mida meil on võimalik selles raskes äh, olukorras teha samal ajal kui konflikt on nii keeruline. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui olukord ei olnud veel nii hull kui praegu, ta oli küll juba hull, aga mitte nii õudne nagu praegu, alustasime operatsiooni vastates just sellele trendile, et üha rohkem pagulasi tuli Vahemere kaudu Euroopasse. ja nagu paljud teist kindlasti mäletavad äh,, see operatsioon lükati käima pärast kahte surmajuhtumitega intsidenti Vahemerel, kus hukkus üle kahe tuhande inimese. on täiesti selge, et Euroopa Liidul on kohus, nii moraalne kui ka poliitiline kohus äh, inimesi päästa ja me tõesti üritame midagi ette võtta. lootes muidugi siis ka teiste abile see on nüüd siis olukord olnud aastast kaks tuhat viisteist. Vahemere ületajate arv on vähenenud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli neid inimesi sada viiskümmend tuhat. nüüd, kui liita siia juurde veel ka need, kes on tagasi viidud inimesed sellel aastal, siis äh, siis seitse tuhat viissada on tagasi viidud Liibüa rannikule ja umbes nelikümmend tuhat on jõudnud Euroopasse. nii et äh, numbrite arv on vähenenud võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga. erinevatel põhjustel. Sofia operatsiooni ülesandeks on jätkuvalt organiseeritud kuritegevuse jõukude töö segamine ja lõpetamine. peame arvestama, et tõesti jõugud on ka Aafrika mandril päris sügaval täitsa Saheli piirkonnas, Saheli riikides, kus organiseeritud kuritegevus on vägagi levinud ja peame ka seal võitlema nende vastu selleks, et inimesed ei jõuakski üldse Liibüasse ja riskiks sealt edasi oma eludega, ületades Vahemerd, nii et siin on tõesti väga palju erinevaid mosaiigitükke, mis tuleb kokku panna eh, selleks, et inimtragöödiaid vältida. nii et see ei puuduta mitte ainult olukorda Vahemerel. praegusel hetkel kahjuks operatsioon Sofia on eh, halvatud, sest äh, meil ei ole piisavalt vahendeid ja väga paljud teist on seda ka välja toonud ja on väga tähtis, et liikmesriigid jõuaksid nüüd kokkuleppele ja et see kokkulepe läheks kaugemale ka Sofia operatsioonist just selleks, et vältida neid inimkatastroofe. see töö käib ja loodetavasti, kui lahendus leitakse, saame me ka tõhusama operatsiooni käivitada võitlemaks migratsiooni vastu ja jätkata päästmist. tegemist on muide sõjalise operatsiooniga, mitte keegi ei kavatse seda öö, maha vaikida. tegemist on mereväe operatsiooniga. ja mandaadiks meil ei ole mitte inimeste päästmine, see on rahvusvaheline kohustus. nii et öö, kõike, mida kasutatakse Vahemerel ja kui need mereväe operatsioonis osalejad leiavad paate Vahemerel, kus on abi vajavaid inimesi, peavad nad need inimesed päästma. see, mida me praegusel hetkel teeme, kui me näiteks õhuvalvega leiame paate, siis me võtame ühendust äh, rannavalvekeskusega, see on meie kohustus, me ei öö, ähm, võta ühendust lähedal olevate alustega, vaid rannavalvekeskusega, sest see on meie kohustus, sest äh, need öö, ähm, äh, mereliikluse koordineerimiskeskused koordineerivad kõike, mis toimub Vahemerel. nii et kui leitakse probleemides olev alus, siis tuleb seda vastavalt rahvusvahelisele õigusele äh, teavitada seda koordineerimiskeskust. nüüd mandaadid, relvaembargo ja võimalik äh, smugeldamine. me tegelikult äh, sellest me teavitame siis ÜRO-d nüüd äh, rannavalve. ma ei saa öelda, kas see nüüd positiivne või negatiivne, meie peame abi andma rasketes olukordades. Öeldi siin, et äh, me teeme siin ka militaarsete jõukudega koostööd, see ei ole tõsi. me teeme koostööd rannavalvega, mis allub äh, ÜRO poolt tunnustatud valitsusele ja on väga vähe kaitsestruktuure Liibüas, mis on praegusel hetkel riigi ja valitsuse kontrolli all selles raskes olukorras, nii et kui me tahame tõhusalt võidelda äh, inimsmugeldamise vastu, siis tuleb küsida, et kus nad on. põhiliselt Liibüas, aga ka teistes riikides, nii et me peame tegema koostööd Liibüa valitsusega. ja mereväeoperatsioonide puhul on kõige parem siis teha seda koostöös rannavalvega ja Liibüa rannavalve töötab siis vastavalt rahvusvahelistele standarditele. kui nüüd juhtub intsidente ja me saame sellest teada, siis me nõuame selgitusi Liibüa rannavalvelt ja ka aruandeid Liibüa rannavalvelt me leppisime, tegelikult me oleme juba rannavalve ja üleüldse järelevalvemeetmed paika pannud ja rannavalve annab meile pidevalt teada oma tegevusest, äh, mis puudutab siis ka operatsiooni Sofia operatsioon Sofia järelevalve puhul on praegusel hetkel meil ainult õhujärelevalve, aluseid merel ei ole. me oleme isegi kokku leppinud, et me ka Tripolis jälgime täpsemat olukorda, aga nagu te teate, praeguses olukorras äh, Tripolis on see väga raske, et mitte öelda võimatu aga jälgime siis rannavalve tegevust ja hoolitseme nii palju kui võimalik selle eest, et nad äh, teevad täpselt seda, mida me siis koolitustel oleme neile vahendanud. vaatan, kas olen midagi ka ära unustanud. tundub, et olen enamusele küsimustest vastanud ja sellega lõpetaksin. ma lisaksin ühe kommentaari, ütleb esimees võib-olla proua Kunge tahab ka veel midagi öelda, aga minul on üks kommentaar. Te teate, et siin libe komisjonis on meil terve rida resolutsioone koostatud ja öeldud, et Liibüa ei ole turvaline riik. ei ole turvaline riik, sest selles nii-öelda räpases realismis tuleb hakata kasutama teistsuguseid termineid äh, et on vaja leida keegi Vahemere teisel kaldal selleks, et keegi räägiks äh, selle territooriumi nimel, mis kunagi oli nii-öelda läbikukkunud riik, äh, Liibüa. üks asi on see, et Liibüa rannavalve valvab Liibüa rannikut, aga teiselt poolt see, et Euroopa alused vii-, viivad äh, või Euroopa alused, mis päästavad Vahemerel inimesi, kes on olnud raskustes. Äh, ja nad viivad tagasi Liibüasse, isegi kui tegemist ei olnud enam Liibüa territoriaalvetega. ja meil oli siin juhtum Itaalia alusega, Itaalia inimõiguste kohtus mõisteti nad süüdi, sest äh, Nad rikkusid mitte tagasisaatmise põhimõtet. tegemist on Genfi konventsiooniga paika pandud äh, põhilise õigusega äh, kaitsmaks siis pagulasi. see on äh, siduv akt meie jaoks ja kui vaadata ka artiklit kaheksateist Euroopa Inimõiguste hartast, siis seal on kirjas, et on õigus paluda varjupaika Euroopa Liidus ja seda siis väljaspool Liibüa territoor-, territoriaalvett, äh, nii et äh, Liibüa territoriaalvetest lahkunud alustel olnud pagulased, äh, see, et nad viidi tagasi, on täielik rahvusvahelise õiguse rikkumine. kas te seda saaksite kommenteerida? ja üks asi on selles, et et rannavalve püüab pagulased kinni veel territoriaalvetes, aga teine asi on hoopis see, kui rahvusvahelistest vetest viiakse inimesi tagasi äh, mitteturvalisse riiki, nad isegi ei tea, kuhu ja äh, kohta, kus siis tõesti rikutakse inimõigusi. ja sain aru, et äh, proua Kuhnke soovib ka veel läbipaistvuse kohta küsida. jah küsin seekord inglise keeles Liibüa rannavalve tegevuse jälgimise kohta, kas te intervjueerite ainult rannavalvet või ka päästetud inimesi ja kas te saaksite meile ka siis need aruanded avalikuks teha, sest me peame nendega tutvuma. Clear Daily ma pole päris kindel, et te vastasite minu küsimusele või mul läks see kõrvust mööda. mulle tundub, et te kogu aeg ütlete, et kõik käib rannavalve kaudu, te ei tegele militaarsete üksustega ja nii edasi. aga see näide, mille ma teile tõin, kus operatsioon Sofia oli kohapeal, kui üks vabaühendus oli rünnaku all ja militaarjõugud ründasid neid, teie inimesed olid kohal ma eeldan, et teil on siiski mingi võimalus vabaühendust kaitsta või te leiate, et see ei ole teie ülesanne, jätate selle rannavalve kätte, nii et ma tõesti tahan aru saada, et kuidas te seal kohapeal tegutsete. ja võib-olla, kui teil on infot selle kohta, siis sellest oleks kasu. nii et uuesti teile, palun, härra Serrano. aitäh. ma arvan, et äh, oleme siin kõik ühel nõul mitte keegi ei leia, et inimesi tuleks tagasi viia ebaturvalistesse kohtadesse ja minu teada operatsioon Sofia raames ei ole kunagi mitte kedagi Liibüa territooriumile tagasi viidud. seda pole juhtunud. juhistes oli väga selgelt kirjas, kuhu need inimesed tuleb viia see nimelt, kuidas tagasiviimine peaks toimuma, küll mitte seda, kuhu ja liikmesriigid peavad sellega tegelema. muide, mitte keegi ei ole mitte kunagi öelnud, et äh, et need inimesed viiakse praegustel hetk-, praegusel hetkel tagasi nendes tingimustes Liibüasse. ja Sofia alused minu teada ei ole mitte kunagi kedagi Liibüasse tagasi viinud, kui teil on võib-olla siin äh, teisi juhtumeid, millest teate, siis äh, see ei puuduta absoluutselt Sofia operatsiooni, te siin mainisite ühte süüdimõistmist. ja operatsiooniga peame me tõesti ka seadustest kinni pidama. ja see peaks olema väga selge. Te mainisite ka seda, kuidas vabaühendust rünnati. Te ei öelnud siin üksikasju ütlesin küll kakskümmend kuus oktoobrit, CI nimeline vabaühendus. ma ei öelnud küll täpselt võib-olla, kes nad olid. Suvava rannakaitse oli see, kuidas nad ennast nimetasid, vähemalt see militaarne jõuk. ma ei tea praegu selle kohta mitte mingit, mitte midagi, mul ei ole infot selle kohta, aga olen valmis seda kontrollima ja andma teile siis infot selle kohta Äh, kohe, kui saan infot. see oleks küll väga tore, jah, siis me tegeleme sellega. siis jälgimine, intervjueerimine, päästetud inimeste intervjueerimine. praegusel hetkel oleme UNHCR-i ja IOM-i kaudu intervjueerinud äh, päästetud inimesi, teeme UNHCR-i IOM-iga koostööd selleks, et äh, hoolitseda selle eest, et päästetud ka registreeritakse ja Teie vist, härra esimees, rääkisite siin asüüliõigusest. varjupaiga õigus on nendel, kellel on rahvusvahelise kaitse õigus. seega tuleb hinnata, kas see õigus on olemas. nii et UNHCR ja IOM-i abil oleme me üritanud äh, välja töötada süsteemi, mille puhul siis IOM-i ja UNHCR-i arvates rahvusvahelist kaitset vaba, vajavate inimeste menetlused äh, läbivaatamiseks ja et nad pannakse siis kuskile vastuvõtukeskusesse nii kauaks, kuni me oleme leidnud neile koha. see on siis see, mille nimel meie töötame, selleks et olukorda hinnata. Sofia ei ole kahjuks kõikide Liibüa probleemide lahendus. siin on piiratud võimekus tegutseda, see on veelgi piiratum praegu, kus meil ei ole aluseid laeval ja me peame vaatama, mida me saame praegu ära teha. probleem on palju suurem kui see, millega meie saame siin tegeleda operatsiooni Sofia raames. mis puudutab läbipaistvust, siis iga kord, kui meilt küsimusi esitatakse, anname informatsiooni ja igapäevaselt äh, äh, pinnib meid ka meedia, nii et me oleme uuesti valmis tulema ka teie ette. selleks, et anda ka Euroopa Parlamendile siis selgitusi. meil on menetlus ka, kuidas äh, klassifitseeritud informatsiooni jagada parlamendiliikmetega. aitäh, härra Serrano! Te andsite endast parima ja meil õnnestus lõpetada õigel ajal isegi paar minutit veel üle. kaksteist kolmkümmend on meie ametlik lõpuaeg, saame kohe lõpetada ja me jätkame pärastlõunal kell kolm, kaks, kell kaks siiski, kell kaks, aitäh teile. Gracias. Gracias a ti.